tere hommikust, daamid ja härrad. ma paluksin kõigil võtta istet suur tänu! kui kõik on oma koha leidnud, äh, alustagem siis meie seminari teise päevaga. tegemist on parlamentide vahelise kohtumisega, mis puudutab siis vabadusel, turvalisusel ja õigusel põhinevat ala. alustagem kolmandaga oma paneelidest, meie paneeli eeskõnelejad on kohal peaks kehtima, kestma see osa tund ja viisteist minutit ja meie panelistide seas on kõigepealt härra Aled Williams, kes on Eurojusti kolledži president, tere tulemast, siis proua Renate Veber, kes on meie kolleeg Euroopa Parlamendi kodanikuvabaduste komisjonist, proua Veber on Eurojusti Äh, teema raportöör ja siis proua Christine Defrenne, kes on äh, õiguskomisjoni esinaine Belgia senatis. alustagem siis ja sõna saab kõigepealt härra Aled Williams, kes on Eurojusti president. suur tänu, härra esimees, äh, austatud Euroopa Parlamendi saadikud, parlamendisaadikud liikmesriikidest, suur tänu selle küllakutse eest tänahommikusele kohtumisele. ma kavatsen lühidalt äh, rääkida, nii nagu mul on palutud, kahest aspektist, nimelt sellest, mida Eurojust teeb täna ning äh, sellest, millised on Eurojusti tulevikuplaanid ja eriti tahaksin ma keskenduda just nimelt hindamisele siis ja Eurojusti demokraatlikule vastutuskohustusele pöörduksin kõigepealt äh, siis praeguse juurde. Eurojusti missioon äh, sai taas kinnituse Lissaboni lepingus ja meie missiooniks on siis äh, toetada, tugevdada koordineeritust ja koostööd liikmesriikide juurdlus ja prokuratuuri, juurdlusametite ja prokuratuuride vahel ähm, tõsiste piiriüleste äh, kuriteojuhtumite puhul. ja põhimõtteliselt sellega me olemegi siis tegelenudki Eurojusti loomisest äh, aastast kaks tuhat kaks alates. ja kui te vaatate äh, meie näitajaid, siis äh, võib ilmselt tunnistada, et me oleme suhteliselt edukalt tegutsenud. aastal kaks tuhat kaks pöörduti meie poole liikmesriikidest kakssada korda, kahe tuhande üheksandal aastal umbes neliteist tuhat äh, korda, kus siis liikmesriigid palusid abi meilt, äh, ehk teisisõnu, seitse korda on siis me päringud suurenenud loomulikult meie ressursid on piiratud, Eurojusti puhul on tegemist väikese institutsiooniga, meie eelarve on kolmkümmend miljonit eurot ning äh, meie ametkonnas on tööl umbes kakssada inimest, äh, kes äh, siis teenivad Eurojustis umbes viitekümmet prokuröri, kes on kõik liikmesriikidest pärit tavaliselt korraldame me kuskil sada kolmkümmend äh, nii-öelda juhtumikohtumist aastas, mille eesmärgiks on siis lahendada raskused, mis tõusetuvad äh, kaasustes, mis puudutavad piiriülest äh, rasket kuritegevust. Eurojust üritab pakkuda lihtsat ja mittebürokraatlikku vahendit liikmesriikide juurdlus ja prokuratuuri ametitele. liikmesriigi prokurör võib lihtsalt meie poole pöörduda kas telefonitsi või saata meile e-posti, võtta ühendust Eurojusti kontaktisikuga, see kontaktisik eh, eh, omab informatsiooni selle kohta, kas Äh, on kaasatud neli-viis inimest veel ja Eurojustist äh, siis kutsutaksegi kokku koordinatsioonikohtumine, mis kaasab kõik huvipooled selleks, et probleemid lahendada. ja liikmesriikide poolest need probleemid võivad tunduda täiesti ületamatud. kuidas on võimalik üldse näiteks tõendite otsimist koordineerida, kuidas on võimalik tõendite jagamine nelja-viie liikmesriigi vahel, kuidas saab tagada selle, et õigel ajal pangaarved külmutatakse, kuidas on võimalik tagada see, et Euroopa vahistamisorder ka täidetakse. Need on küsimused, millega tegeleb ja mida lahendab Eurojust. ning lisaks sellele äh, pakume me ka teenuseid seoses ühiste juurdlusmeeskondadega, rahastame neid ja see iseenesest on juba motiveerivaks jõuks siis mm, piiriülese kuritegevusega tõsiselt tegeleda. nagu te ilmselt võite eeldada, kõik juhtumid, mis meieni jõuavad, Ähm, tekitavad tõsiseid muresid Euroopa kodanikele, peaasjalikult narkokaubitsemine, inimkaubitsemine, erinevad pettusevormid, terrorism, küberkuritegevus, põhimõtteliselt ähm, kogu spekter äh, ja me oleme teinud väga, väga tihedat koostööd oma partneritega Euroopa Liidu tasandil, eriti Europoliga. Eurojust, nii nagu ka Europol, asub Haagis ja meie töösuhted nendega on väga head üks näide, ma ütlesin, et me kohtume umbes sada kolmkümmend korda aastas nii-öelda kaasumi aruteludeks, kaasuse aruteludeks ja Europol on kohal nendest umbes kolmand-, kolmandikul ja nüüd andsin siis lühikese ülevaate, räägiksin nüüd aga mm, Eurojusti tulevikust, see on kindlasti meie jaoks praegu väga huvitav ja suuri väljakutseid pakkuv aeg. kuivõrd Eurojusti otsus on uuendatud, liikmesriigid peavad selle rakendama järgmise aasta juunikuuks ning kogu selle uue otsuse peamine mõte seisneb selles, et tuleb tagada seda, et Eurojust oleks niivõrd operatiivvõimeline kui võimalik. Äh, sellel on väga palju erinevaid tahkusid, kuid aega on vähe ja räägiksin ainult ühest aspektist ja see on võib-olla kõige olulisem, nii, nii ähm, täpsemalt siis infovahetus on, see on ülioluline Eurojusti jaoks kui me tahame abi osutada liikmesriikidele ja Euroopa Liidu ametkondadele Äh, nende võitluses tõsise piiriülese kure, kuriteo osas tuleb, peab meil olema piisavalt informatsiooni, mida levitada õigel ajal, selleks et mingisugust lisaväärtust anda ja seega lõige kolmteist uues otsuses kannab liikmesriikidele kohustust äh, edastada informatsioon Eurojustile äh, põhimõtteliselt kõikvõimalike tõsiste kuritegude kohta, millel on piiriülene äh, iseloom ja, ja mis võiks tuua kaasa abivajaduse andmise teistele liikmesriikidele. ning äh, lisaks sellele äh, rakendub ka üks meie soovitustest juunis, nimelt et riiklik koordinatsioonisüsteem ehk teisisõnu kõikides liikmesriikides saab olema Eurojusti infokeskus, siin, seal, sinna koondatakse eksperdid kes siis otsustavad, kas üks või teine kaasus peaks edasi minema Eurojusti juurde, kas peaks kaasama mõne teise partneri, näiteks nagu Euroopa justiitsvõrgustiku ja nii edasi projekte on erinevaid ja palju, äh, need tõusetuvad kõik Lissaboni lepingu jõustumisest, kuid mul ei ole praegu rohkemaks aega kui lihtsalt nende mainimiseks, võib-olla tuleks ära mainida see, et Eurojust äh, osaleb COSI ähm, ehk siis sisejulgeolekukomitee töös nõukogus kõneleja vabandab, et ta nii kiiresti räägib, kuid aega on vähem. kõneleja jätkab. mis puudutab koosid, siis Eurojustis me tõesti loodame, et meil õnnestub ka anda nii-öelda justiitspanus peaasjalikult just äh, nii-öelda avaliku korra tagamise perspektiivile, mida kannab koosi ja loodetavasti õnnestub meil seda teha läbi äh, äh, peaprokuratuuride võrgustiku, äh, see põhimõtteliselt kujunes välja Hispaania eesistumise ajal, nüüd on see arenemas edasi Belgia eesistumise ajal ja tulemas on järgmine selle nõuandva kogu kohtumine, see hõlmab siis endas nii peaprokuratuure, peaprokuröre ja prokuratuure ja see toimub siis selle aasta detsembris ja veel üks väga oluline aspekt meie jaoks on ettepanekud määruse kohta ja kaheksakümne viies lõige Lissaboni lepingus ning komisjon on viidanud sellele, et nad loodavad tulla välja otsusega nende määruste osas ja ettepanekuga välja aastal kaks tuhat kaksteist. meie meelest oleks see väga oluline muutus Eurojusti jaoks ja see on oluline, kuivõrd Lissaboni leping näeb ette, et parlamendid peavad panustama äh, proportsionaalsuse ja lähimuspõhimõtte printsiipe arvestades. me oleme selle protsessi juba Eurojustis käivitanud, äh, nimelt kaalume siis erinevaid võimalusi pidasime minu meelest äh, väga huvitava seminari maha Brüžis äh, kaks, kahekümnendast kahekümne teise septembrini äh, kõigest nädal tagasi ja väga huvitavaid töögruppe olid, üks nendest keskendus nimelt kaheksakümne viiendale lõikele ja selle mõjudele ja üks järeldustest on see, et tänu uuele pädevusele Eurojustil on nüüd õigus algatada juurdlusi ja muidugi abistada prokuratuure, seda me teeme juba praegugi ja loomulikult me peame siis nüüd rääkima sellest, mida tähendab algatama juurdluse algatamine kas see tähendab seda, et Eurojust äh, saab mingisuguse mittesiduva soovituse esitada või tähendab see seda, et meie otsus võib olla siduv äh, selliste juurdluste puhul või tähendab see seda, et meil on endal oma juurdlusmeeskond Eurojustis? kes saab siis algatada ja ka läbi viia juurdlused. Need on need küsimused, mida praegu kaalutakse, nii nagu ka äh, kaheksakümne seitsmes lõige on tekitanud küsimusi selle kohta, kuidas Euroopa äh, prokuratuur äh, luua, nii nagu alusleping ette näeb, nii et jällegi meil on küsimus selle kohta, mida need sõnad Eurojusti jaoks tähendavad. kui lubate, siis äh, lõpetaksin sellest, et räägiksin hindamisest, sellega, et räägiksin hindamisest. see puudutab otse, kohe, otseselt demokraatlikku vastutuskohustust, see on asi, millest samuti Brüži seminaril räägiti ja minu meelest on siinkohal kohane öelda, et äh, seda, et äh, ka siin jällegi äh, hindamise puhul tuleb rääkida erinevatest aspektidest. me kõik teame, millised on äh, aluslepingu sätted, niimoodi, nimelt et nähakse ette, et Eurojusti tegevuse üle peab parlament omama järelevalvet tahaksin võib-olla aga tähelepanu alla tuua kaks peamist põhimõtet või, või pigem on tegemist soovitustega, mida võiks edasi kaaluda ja mis nendest tõusetusid nendest töögruppidest, mis toimusid siis ainult alles kaks nädalat tagasi Brüžis. kõigepealt esimesena ja see on üldine märkus ja see johtub otseselt eilsest arutelust, nimelt et on erinevus vastutuskohustuse ja kontrolli vahel selles osas, mis puudutab äh, taoliste organisatsioonide, nagu seda on Eurojust. Äh, Eurojust Liit äh, on äh, mitu korda käinud äh, nii-öelda aru andmas libekomisjoni ees ja meie meelest on sellistel kohtumistel tegemist, kohtumistega kindlasti tegemist Euroopa Liidu kodanike ees vastutuskohustuse täitmisega kui vastutuskohustuse ja kontrolli vahelist erinevust tunnustatakse, siis muidugi tekib terve rida järgnevaid küsimusi. kas Eurojusti töö hindamisprotsessi käigus peaks mõtlema ka sellele, kuidas ressursse kaotatakse, kuidas seda mõõdetakse, kas mõõdetakse seda vastavalt sellele, mitu juhtumit tuleb arutelule, või peaks äh, hindama meie tööd äh, hoopis selle alusel, kuidas äh, me panustame justiitskoostöö parendamisesse Ehm, ja nii nagu Brüžis arutati, võib tekkida küsimus, et kas Eurojusti hindamine peaks hõlmama endas ka liikmesriikide panuse hindamist, et kuidas nemad on panustanud Eurojusti töösse. sellepärast, et täiesti selge on ju see, et Eurojust saab lisandväärtust anda ainult siis, kui meieni jõuab piisavalt informatsiooni liikmesriikidest ja seda õigel ajal Need on siis need küsimused, mida on tõstatatud seoses Eurojustiga, seoses vastutuskohustuse äh, teostamisega ja ma saan väga hästi aru, et ma olen juba pikemalt rääkinud, kui ette on nähtud ja lõpetaksin veel ühe soovitusega. see soovitus koorus välja esialgsetest arutelust ja tegemist on esialgsete aruteludega vastutuskohustuse äh, täitmise ja hindamisprotsessi osas. me paluksime teil kaaluda võimalust äh, kuidagi äh, nii-öelda kõikehõlmav hindamisprotsess ellu viia me oleme suure heameelega teinud öö, äh, koostööd ja osalenud esimesel infokohtumisel rahvusparlamentidega, õnneks mul õnnestus osaleda Hispaania öö, äh, parlamendis erikomisjonis, kuid arvestades seda, et öö, äh, parlament on kakskümmend seitse, lisaks sellele Euroopa Parlament, COSAC, me tõesti paluksime, et te kaaluksite sellele, et võib-olla see protsess võiks olla kuidagi ühtsem ja tõesti nüüd lõppmärkus, mis minu meelest tuleb kõikidest nendest aruteludest täiesti selgelt välja Eurojusti kohta, on see, et me tahame omalt poolt panustada eh, hindamisprotsessi väljakujundamisesse ja loodetavasti on meil midagi lisada, eh, kuivõrd eh, meie oleme siiski praktikud, prokurörid nendes küsimustes. For... aitäh, härra Williams! aitäh teile ka selle eest, et te mõistate, et meil on ajalised piirid ja seetõttu ma loodan väga, et ülejäänud äh, kaks paneeli osalist siiski suudavad piirduda maksimaalselt kümne minutiga. sellisel juhul on aega veel ka diskussiooniks. kõigepealt saab sõna proua Veeber, liibekomisjoni nimel Euroopa Parlamendist. suur aitäh, härra esimees kõigepealt äh, ma tahaksin tänada härra Williamsi, kelle ettekannet me kuulsime. ja ma olen väga rõõmus selle üle, et mina olen Euroopa Parlamendi raportöör Eurojusti küsimuses ning et äh, mul on täna võimalik teiega jagada oma seisukohti selles äh, väga tähtsas küsimuses on tõesti tõsi, et me oleme ära teinud juba väga palju tööd, võttes arvesse, et selle agentuuri töö algas alles kümme aastat tagasi. selle aja jooksul on tehtud palju tööd ja on palju saavutatud. direktor ütles, et mm, asjade arv, mida Eurojust on uurinud, on äh, tublisti suurenenud ja see on tõsi, kuid äh, samal ajal tuleb kindlasti märkida ka seda, et liikmesriigid saavad nüüd sagedamini aru, millist lisaväärtust annab Eurojust ja see lisaväärtus ei puuduta mitte ainult üheaegsete uurimiste koordineerimist, vaid ka seda, et lepitakse kokku ühistes strateegiates ning vahetatakse kogemusi. ja seda tendentsi näitab kindlasti ka see, et koordineerimiskoosolekuid toimub järjest rohkem. kuid asjad ei ole muutunud mitte ainult praktikas, vaid alates Eurojusti loomisest on toimunud ka palju institutsioonilisi muudatusi vähem kui kahe aasta eest, täpsemalt detsembrikuus kaks tuhat kaheksa, muudeti Eurojusti alusotsust. ja see oli juba teine kord, kus seda muudeti, esimene kord muudeti seda aastal kaks tuhat kolm. ning äh, nüüd me kaalume jälle muudatusi. ma olen kindel, et tulevikus kaalutakse neid uuesti kuid äh, praegu peame me neid muudatusi kaaluma sellepärast, et jõustunud on Lissaboni leping, mis annab uued äh, volitused ja pädevused Euroopa Parlamendile ning rahvusparlamentidele. Lissaboni lepingu, Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel kaheksakümmend viis ütleb väga selgelt, et äh, Euroopa Parlament äh, on ähm, ka seadusandja, ehk siis Euroopa Parlament ja Nõukogu äh, koostöös määravad Eurojusti struktuuri, operatiivtegevuse, tegevusvaldkonna ja ülesanded. ning ähm, see tähendab seda, et nii Euroopa Parlament kui Rahvusparlamendid saavad Eurojusti tegevust hinnata seesama säte ütlebki, et rahvusparlamendid ja Euroopa Parlament hindavad tulevikus Eurojusti tegevust kuid mida see tähendab? mida see tähendab meie tuleviku jaoks, mis muutub Eurojusti jaoks? ja kuidas saame meie täita seda uut rolli, mille Lissaboni leping meile annab? kuidas teeme me koostööd? Need on küsimused, mis tulevad mulle küll tihti pähe, kuid ma pean tunnistama, et ma ei oska neile kõigile vastata. vähemalt mitte praegu kuid ka meie tänane koosolek on hea võimalus, kus me saame neid küsimusi arutada ja võib-olla leida neile ka mingid vastused. suur aitäh teile, president, selle eest, et te märkisite ära koosoleku, mis toimus kahe nädala eest ja mille organiseeris Belgia kui eesistujariik. kahjuks toimus see seminar just siis, kui meie Euroopa Parlamendiga olime Strasbourgis pidamas täiskogu istung istungit ja see tähendab seda, et kahjuks ei olnud meil võimalik osaleda seminaril, kus, nagu ma aru saan, arutati väga olulisi asju. aitäh, et meile selgitasite ja tutvustasite seda, mis seminaril toimus ja mul oleks väga hea meel, kui me saaksime detailsema informatsiooni ka kirjalikult. ja kui te meile räägiksite ka nendest soovitustest, mida seal seminaril anti. kuid äh, nüüd edasi tänase tööga. selleks, et praktikas aru saada, mida meie uus roll meile kaasa toob peame me ootama, mida teeb Euroopa Komisjon, millise ettepaneku ta esitab. kuid ikkagi võime endalt küsida, mida meil on oodata. eelmisel aastal võeti vastu Stockholmi programm ning Euroopa Ülemkogu ütles järgmist. justiitskoostöö valdkonnas rõhutab Euroopa Ülemkogu vajadust mis seisneb selles, et nii liikmesriigid kui Eurojust peavad põhjalikult rakendama nõukogu otsust kaks tuhat üheksa murd nelisada kakskümmend kuus kuueteistkümnendast detsembrist kaks tuhat kaheksa, mis tugevdab Eurojusti ning koos Lissaboni lepinguga annab võimaluse Eurojusti edasiseks arendamiseks lähiaastatel. sealhulgas annab Eurojustile suurema õiguse algatada uurimisi ning lahendada pädevuste konflikte selle instrumendi rakendamise hinnangu alusel on võimalik kaaluda erinevaid uusi võimalusi vastavalt lepingu asjakohastele sätetele, sealhulgas äh, antakse lisavolitusi Eurojusti liikmesriikidest tulevatele liikmetele, tugevdatakse Eurojusti kolleegiumit ning luuakse võimalusel Euroopa prokuröri ametikoht. ning ähm, pärast Stockholmi programmi vastuvõtmist töötas Euroopa Komisjon välja tegevuskava Stockholmi programmi rakendamiseks. seda tutvustati selle aasta mais ning äh, selle kohaselt ähm, on nii Euroopa Parlamendil kui rahvusparlamentidel roll Eurojusti tegevuse hindamisel ning seda plaani kohaselt juba alates aastast kaks tuhat üksteist ning Eurojustile antakse volitused uurimise algatamiseks mis tähendab seda, et Eurojusti sisemine struktuur muutub tõhusamaks ning et Euroopa Parlament ja rahvusparlamendid saavad Eurojusti tegevuste hindamises reaalselt hakata osalema aastast kaks tuhat kaksteist, mis tähendab seda, et meil tuleb veel oodata. kuid nagu juba ütlesin, muudeti Eurojusti alusotsust viimati aastal kaks tuhat kaheksa ning äh, toona esitasime oma arvamuse õigusloomelise resolutsioonina, mis võeti vastu teisel septembril ja juba siis, kuigi Lissaboni lepingu saatus polnud veel kaugeltki kindel, rõhutasime me, et Euroopa Parlament äh, peab saama suurema rolli, sest sellisel juhul on tagatud parem demokraatlik kontroll. me saime aru, et aastal kaks tuhat kaheksa ei olnud mingit kohustust meile suuremat rolli anda, kuid ühenduse õigus ei öelnud ka, et parlamendil ei ole võimalik seda rolli võtta ning Eurojusti tegevust kontrollida. kahjuks ei võtnud nõukogu kuulda mitte ühtegi meie soovitust. ja seetõttu on Euroopa Parlamendi mõjujõud seni tänase päevani olnud küllaltki piiratud. meid tuleb küll teavitada sellest, mida Eurojust teeb, selleks esitatakse meile Eurojusti aastaaruanne, samuti esitatakse hindamisaruanne ning komisjoni aruanne liikmesriikide ähm, rakendustöö kohta ning samuti aruanne sidekohtunike tegevuse kohta kuid alates kaks tuhat kaksteist saame me kasutada oma uusi volitusi ja pädevusi ning harjume tõenäoliselt ähm, siis hoopis äh, uut laadi rolliga. kuid see ei tähenda, et me ei võiks käituda proaktiivselt juba praegu. me peame kõik need küsimused ühiselt läbi arutama, selleks et äh, näha, kuidas kujundada Eurojusti tegelikku demokraatlikku aruande või vastutuskohustust, eriti võttes arvesse seda, mida ütleb ähm, alusleping. täpsemalt äh, ütleb Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel kaheksakümmend viis järgmist ja see jätab äh, väga palju tõlgendamisruumi. ta ütleb, Nende määrustega tehakse kindlaks äh, ka see, millisel moel Euroopa Parlament ning rahvusparlamendid Eurojusti tegevuse hindamises osalevad. ja sellega seoses tekivad äh, kahtlemata küsimused, millele me peaksime kohe vastama. mida tähendab Eurojusti tegevus? mida tähendab Eurojust? kas mõeldakse kolleegiumit tervikuna või ähm, liikmesriikidest lähetatud liikmeid ja nii edasi? seetõttu tuleb kõigepealt mõelda definitsioonidele, seda tuleks teha ka täna. ma olen kindel, et äh, tuleb äh, vahetada nii parimaid kogemusi kui parimaid äh, tavasid, mis on olemas kõigil liikmesriikide asutustel. ja et ähm, eriti tulevad siin kõne alla need asutused, mis tegelevad demokraatliku kontrolliga. kõige tähtsam on hea koostöö ja enne kui ma lõpetan, lubage mul rääkida ka sellest, millised on Eurojusti ees ootavad muudatused konkreetsemalt, võttes arvesse seda, et Eurojustil on nüüd uusi ülesandeid ja seda, et soovitakse luua Euroopa prokuröri ametikoht. Lissaboni leping annab Eurojustile nüüd õiguse algatada kriminaaluurimist ning ähm, võtta isikuid äh, vastutusele, see on äh, sees Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis kaheksakümmend viis ning sellest meile rääkis juba Eurojusti president. kuigi mulle meeldib äh, asjadesse pigem suhtuda positiivselt, pean ma ütlema, et Eurojusti küsimuses olen ma kahjuks skeptiline ja mitte sellepärast, et mulle ei meeldiks Eurojusti uued ülesanded ja laienenud volitused, vaid ma pean kõigepealt nägema, mida ütleb selle peale nõukogu no kuigi kõik liikmesriigid on äh, lubanud täita Stockholmi programmist tulenevaid kohustusi, ei ole nad reaalsuses seda teinud. Eurojusti otsuse viimane läbivaadatud tekst äh, näitab meile, et see kahjuks on nii. ma ei ole nii naiivne, et äh, ma ei saaks aru, et kodanike huve käsitlevad liikmesriigid sageli erinevalt ning selleks on mitmeid põhjuseid. üks on ilmselt see, et juristid õigussüsteem, kohtunikud on äh, kõikides riikides väga konservatiivsed ning äh, seda konservatiivsust äh, peegeldab tõenäoliselt ka ministrite nõukogu õigusloomeline töö. kuid teine väga tähtis osa on seotud sellega, et liikmesriigid soovivad kaitsta oma õigusi, oma volitusi ning ei soovi anda uurimistööga seonduvaid õigusi üle Euroopa agentuurile. siin tekibki paradoksaalne olukord kuigi Euroopa Parlamendi liikmed on kahtlemata valmis tegelema tõsise kuritegevuse, piiriülese kuritegevusega ja andma rohkem volitusi nende asjade uurimiseks Europolile, Eurojustile ja rõhutavad alati, kui tähtis on koostöö, oleme me ikkagi mures, sest meile on väga tähtis ka inimõiguste ja andmekaitse, kõigi isikute ligipääs õiglasele kohtupidamisele, menetlusnormide järgimine, õigus kohtulikule kaitsele ja nii edasi seega liikmesriigid küll ähm, pooldavad ühtesid eesmärke, kuid reaalsuses teevad midagi muud. ja meie jaoks on väga raske küsimus, kuidas selgitada Euroopa kodanikule vabadusel, turvalisusel ja õigusel põhinevat ala ja selle loomist, kui liikmesriigid ise tegelikult ei usalda Euroopa agentuure. lubage mul öelda paar sõna veel ka Euroopa prokuröri ametikoha loomise kohta. võimalus selleks on ähm, lepinguga antud, aga kui me vaatame tänast reaalsust, siis on tegemist pigem ähm, illusoorse sooviga. vähemalt mina saan sellest niimoodi aru. ma arvan, et äh, praegu tuleks mõelda sellele, kuidas tugevdada Eurojusti ja Eurojusti tegevust, kuidas suurendada liikmesriikide usaldust uurimistöösse, mida teostatakse Euroopa Liidu tasandil. olgu sellega, kuidas on, ma usun, et me peame arvestama Euroopa kodanike arvamusega, kui soovime Eurojusti muuta ja ennekõike tähendab see kahte meetodit. esimene neist on ähm, otsene suhtlus ja teine, otsene suhtlus kodanikuga ning teine meetod on ähm, suhtlemine rahvusparlamentide esindajatega, kuivõrd rahvusparlamendid esindavad Euroopa kodanikke. ja seetõttu loodan, et meie tänane koosolek ähm, sillutab teed tulevasele koostööle. suur aitäh! suur aitäh, proua Weber! kindlasti on see nii? ja nüüd äh, saab sõna proua Konter-Kööpens. In French, so it makes a, a change. Äh, suur tänu kõnelejatele, et ta läheb üle prantsuse keelele. Äh, härra esimees, palju on juba öeldud minu kolleegide poolt ja Eurojusti tegevust on ka selgitatud ja võib-olla äh, sellepärast võiksin mina natukene rääkida sellest kontekstist, milles sündis Eurojust. ma ei taha küll tervet seda ajalugu välja tuua, kuid mõned punktid siiski on huvitavad, huvitavad, sellepärast et need toovad välja need raskused, mis on Eurojusti ees mm, ja, ja küsimused, mis tuleb lahendada karistusõigus on kindlasti üks nendest õigusvaldkondadest, kus liikmesriigid hoiavad kõige rohkem oma pädevutest kinni, on neil õigus või mitte, arvavad nad, et nende suveräänsus sõltub sellest otseselt ning on üles näidanud teatavat vastupanu oma suveräänsusest loobumisele. ning parlamendi ja komisjoni eh, e valdkonnaks on jäänud siis justiitskoostöö ja, ja valitsustevaheline koostöö sujus väga hästi, kuid alles Amsterdami lepinguga toodi siis sisse ka Euroopa nii-öelda karistusseadustik, e, tegemist oli kindlasti projektiga ja üsna tihti tuleb arvestada seda, et milline on siiski lõppeesmärk Äh, ma tõmbaksin siin ühe paralleeli äh, äh, karistusõigustikuga ja sellega, et kuidas on õnnestunud seda harmoneerida liikmesriikide vahel ja võrdleksin seda siis politsei koostööga, mis kujunes välja märksa kiiremini, sellepärast et Europol juba üheksakümne viiendast aastast on oma koostööd saanud teha suhteliselt hästi see Euroopa karistusõigustiku ühtne ala äh, kujunes välja väga minimaalselt aluselt, äh, sellepärast et suhtuti suhteliselt äh, dialektiliselt sellele, kõigepealt oli tegemist põhimõtteliselt valitsustevahelise koostöövaldkonnaga ja teisalt tuli juurde siis siia see riikideülene mõõde, mäletate veel üheksakümne kuuenda aasta kohtunike ühiskolokviumi kuus kohtunikku võtsid sõna ja ütlesid, et piiriülene kuritegevus eh, juba definitsiooni kohaselt on piiriülene, see on nagu Tšernobõli tuumapilv, see ei tunnista piire ja seega eh, tuleb midagi selles osas ette võtta ja teisalt eh, siis nimelt juriidiline doktriin proua Delmas, kes ütles, et peavad välja kujunema äh, õigusnormide koodeks, mida saaks kasutada siis piiriüleses koostöös. Eurojustist kuule, kuulsime me esimest korda tuhande üheksasaja kaheksakümne viiendal aastal äh, Helsingis äh, liikmesriigid mõistsid, et tuleb kuidagi institutsioonide tasandil süsteemi, süstemaatiliselt reageerida äh, loodi ehm, üheksakümne kuuendal aastal siis kontaktkohtunike ehm, süsteem ja siis kontaktisikute süsteem, kuid see oli kõik selline ehm, killustunud töö ja Eurojusti töö pandi lõpuks alles paika kahe tuhande teisel aastal. tegemist on kompromissiga. Belgias äh, tunti väga hästi varem kompromisslahendusi, selliste otsuste aluseks on koordineeritus ja koostöö ja see äh, andis alternatiivi valitsustevahelisele koostööle, kuid muidugi nägi ette teatavate pädevu-, teatavatest pädevustest äh, loobumist äh, äh ja tollal läks see paremini liikmesriikidele nii-öelda peale, kuivõrd see ei olnud nii piirav kui Europrokuratuuri loomine Euroopa Nõukogu võttis vastu oma raamotsuse ning rahvusparlamendid tahtsid muidugi hoida pidevalt kätt demokraatliku kontrolli pulsil ja see on viinud äh, debattideni, kus nii mõnigi senaator väitis, et selles süsteemis, selle raamotsuse süsteemis ei ole olnud piisavalt läbivaat-, läbipaistvust ja ütlesid, et on puudu, et tegemist on demokraatliku defitsiidiga. loodetavasti nendest lõhedest on tänaseks üle saadud, vähemalt on õiges sammus mindud, kaasates rahvusparlamendid, kes äh, ei tunne, et neid on jäetud äh, täiesti kõrvale. kolleegid viitasid äh, Eurojusti tegevusele ning tulevikuperspektiividest rääkisid. ma lugesin läbi kahe tuhande üheksanda aasta Eurojusti aastaaruande ning äh, on näha seda, et äh, jätkuvalt nende juhtumite arv, millega pöördutakse Eurojusti poole suureneb, suureneb viisteist protsenti tõus äh, viimastel aastatel, kas see tähendab seda, et selliseid juhtumeid lihtsalt on rohkem, et piiriüleseid rikkumisi on rohkem või tähendab see kasv seda, et andmeid kogutakse täna senisest paremini ja et jätkutöö on äh, tugevam. minu meelest äh, ei peaks küll tõlgendama selles statistikas statistikas seda, et tegemist on kuritegevuse tõusuga, vaid pigem sellega, et Eurojust ametina on paremini teada ja tunda inimestele ja temast on rohkemat kasu. ja millised on siis väljakutsed? Lissaboni leping, millest hetk tagasi rääkisime, annab võimaluse luua Euroopa prokuröri amet, on täiesti selge, et äh, Euroopa prokuröri ameti loomine Eurojustist muudab otseselt äh, perspektiive, muudab otseselt äh, meie tegevuskeskkonda ja loob täiesti teistsuguse konteksti Eurojusti tegevusele. kas Euroopa prokuratuuri amet lahendab kõik küsimused? tulen tagasi oma äh, alguse juurde, et tegemist on teatava äh, lõhega selle vahel, et tegemist on li- äh,, valitsustevahelise tööga, kuid ähm, äh, samas peab siis liikmesriik loobuma teatavatest pädevustest. ja seega võib öelda, et prokuratuuri loomine on juba samm liiga kaugele. sellepärast, et prokuratuuriga luuakse äh, äh, nii-öelda jälitustegevuse raamistik ja äh, lõpuks tekib selline olukord, kus prokuratuur annab siis äh, suunised karistusseadustiku kujundamisele, annab välja norme, töötab, toodab norme, mida nad kasutavad. ja seega võib tekkida olukord, et need rikkumised äh, Äh, mida sooritatakse, on põhimõtteliselt sarnased kõikides äh, liikmesriikides, kuid samas tuleb arvestada ka teatavate nüanssidega. jah, äh, prokuratuuri loomisele, kuid millises vormis, milline on see poliitika, mida seal rakendatakse ja kuidas on lahendatud vastutuskohustuse küsimus, kelle ees vastutab prokuratuur ja lisaks sellele Euroopa jälitustegevus äh, ja mul tekib tõesti palju küsimusi selles küsimuses, me peame sellele, nendele küsimustele vastused leidma, kuidas neid õigusnorme rakendada, mille eesmärgiks on ju õiglus tagada. Äh, nii et küsimus on see, et kas äh, peab ka kuidagi Euroopa tasandil siis kuritegelikke elemente kohtu ette tooma ja nii edasi, need on kõik küsimused, mis tõusetuvad me teame, et Euroopa karistusseadus, karistusõiguse valdkond ei ole midagi uut muidugi, kuid praegu on veel katse-eksituse meetodiga tegema, tegemist, kuid tulevikus muidugi on sellel väga oluline roll mängida, peaksid välja kujunema ühised õigusnormid loomulikult, aga luuakse ka siis äh, Ehm, tõsiseltvõetav Euroopa karistusõiguse alane poliitika ja nüüd ongi küsimus selles, et millist rolli selles ma-, mängib Eurojust. praegu on veel eh, see definitsioon Euroopa karistusõigusele andmata, ma loodan, et te teete, et ma saan teist abi. Eh, suur tänu, aruteludeks aeg ehm, Äh, nimekiri ei ole väga pikk, sulgeme selle praegu kohe. ma teen ettepaneku, et äh, et piirduge palun kui võimalik kaheminutiliste sõnavõttudega, et oleks võimalik ära kuulata siis ka meie panelistide vastused. kõigepealt saab sõna Sai Juvero Hispaania äh, parlamendist. suur aitäh teile, härra esimees aitäh selle eest, et äh, olete organiseerinud need parlamentide vahelised koosolekupäevad. nüüd äh, saame me täita Lissaboni lepingu artiklist kaheksakümmend viis tulenevat nõuet, ehk siis Rahvusparlamendid ja Euroopa Parlament arutavad koos Eurojusti tegevust. ma tahaksin härra Williamsi sõnavõtule vastata kõigepealt seda, et õnnitlen teid, härra Williams et äh, osalesite meie ühiskomitee kohtumisel, kus me arutasime seda, mismoodi saaks meie parlament, meie senat osaleda Eurojusti tegevuse hindamisel. ma arvan, et härra Williams võiks tegelikult igal aastal ühe korra meie komiteesse tulla ja järgmisel aastal me kindlasti saadame oma küsimused talle varem. küsimused, mis puudutavad Eurojusti hindamist ja nüüd on mul sobiv võimalus rääkida ka sellest, et tegelikult oleks vaja välja töötada ühtne hindamissüsteem, mida kasutaksid kõik kakskümmend seitse liikmesriiki. see, selle süsteemi väljatöötamine on meie töö COSAC-is ja ma tahaksin väljendada oma heameelt ka selle üle, et justiitskoostöö on paranenud nende aastate jooksul, mil Eurojust on olnud olemas ning samuti on mul hea meel näha, et liikmesriigid on püüdnud kohaldada oma kriminaalõigust selliselt, et me saaksime kõik võidelda piiriülese kuritegevuse ning teiste uute kuritegevuse liikidega, mis hõlmavad kogu Euroopa Liitu. paar sõna ka Euroopa prokuröri ametikohast, ma pooldan selle loomist, me toetame seda täielikult, eriti kui niimoodi aidatakse kaasa Euroopa Liidu finantshuvide kaitsmisele me oleme äh, nõus ka viimase kõnelejaga, kes ütles, et kindlasti on vaja selgelt määratleda Euroopa prokuröri volitused. ja see, mil moel on äh, see ametikoht seotud Olafiga. ja kui lubate, siis äh, paar sõna ka Eurojusti hindamise kohta seoses ühiste uurimisrühmadega selle kohta on meil mitmeid otsuseid ja resolutsioone, aitäh! aitäh ja nüüd saab sõna Itaalia parlamendi esindaja. suur aitäh, härra esimees! ka mina soovin tervitada seda algatust. ma arvan, et tegemist on sisuliselt väga kasuliku ettepanekuga väga kasuliku tööga. mina isiklikult olen väga rahul Eurojusti tööga, olen sellega kogu aeg kursis olnud, ma arvan, et Eurojusti tegevus liigub õigel rajal, sest ähm, Eurojust on agentuur, millel on kindel sisuline väärtus ja kindel struktuur ja kindel roll kogu Euroopa jaoks. kuid ma usun, et meil ei ole põhjust ähm, liigselt ruutata Lissaboni leping annab Eurojustile uue sisu. nüüd on Eurojustile õigus algatada kriminaaluurimist, kuid Itaalias on ähm, samuti omad sätted. meil on äh, näiteks äh, maffiaga võitlemise ametkond, kelle ees on äh, seisnud mitmeid sisulisi probleeme, mida nüüd peab lahendama Eurojust. sellel ametil oli alguses õigus algatada menetlust ainult teatud tüüpi kuritegevuse puhul ja see tekitas meile menetluslikke probleeme ning äh, seetõttu leian ma, et enne kui me Eurojusti pädevused lõplikult äh, paika paneme või lõplikult otsustame tema ülesannete üle või äh, loome Euroopa prokuröri ametikoha, enne seda tuleb sügavalt järgi mõelda, sest Euroopa prokuröri ametikoht ähm, tähendaks seda, et Euroopa prokurör hakkab tegema osaliselt seda tööd, mida praegu teevad liikmesriikide prokurörid juhul, kui see ametikoht luuakse, peaks ta tegelema samasuguste asjadega, millega tegeles Itaalia maffiavastase võitluse ametkond. ennekõike säilitaks ta teadmisi, koguks erinevaid andmeid kõikidelt liikmesriikidelt piiriülese kuritegevuse ja piiriülese uurimistöö kohta. seega oleks selle ameti peamine ülesanne koordineerimine ning võimalusel ja vajadusel ka abi andmine kuid äh, Euroopa prokuröri amet, äh, ametikoht Euroopa prokurör ei peaks äh, tegema mingit sõltumatut tööd, juhul kui see pole otseselt vajalik ja ei anna lisaväärtust. me kindlasti ei taha, et Eurojust hakkaks sekkuma suveräänsete riikide asjadesse, et ta võtaks riikidelt ära suveräänsust. ei, ta võib anda ainult lisaväärtust ja muuta liikmesriikide enda töö tõhusamaks ta võib ainult aidata liikmesriike, kes ka ise võitlevad organiseeritud kuritegevusega. see on väga oluline küsimus ning kindlasti ei saa Euroopa prokurör hakata otseselt sekkuma liikmesriikide justiitsasjadesse või kohtupidamisse. seega tuleb kontrollida legitiimsust ning Euroopa prokurör peab olema aruandekohustuslik, kuid kindlasti ei tohi tal olla liiga laialdasi justiits, justiitsõigusi Euroopa Parlament. väga lühidalt eh, tahaksin ma võtta sõna selleks, et eh, rääkida Brüži seminarist. kas eh, kolleegiumi president ei arva, et nõukogu tõenäoliselt annab Eurojustile õiguse algatada uusi menetlusi? tegelikult Eurojust ise ju ei algata menetlusi, ta teeb ettepaneku vajadusel menetluse algatamiseks. ja meie peame kontrollima, mismoodi see töö toimub. selleks on meil vaja teavet ja on äh, vaja kontrollida, mismoodi Eurojust oma vastutust kannab. see kontrollitöö sõltub ju ka sellest, kui palju on infot, mida on vaja kontrollida ja kui palju on infot, mida Eurojust liikmesriikidelt saab. kontroll on sõna, mida rahvusparlamendid mõistavad väga hästi. kui me räägime parlamentaarsest järelevalvest, siis tähendab see seda, et parlament nõuab, et need, kes esitavad andmeid, nende andmete õigsuse eest ka vastutaksid seega on meil vaja ühest küljest rohkem järelevaat-, järelevalvet, eh, sest see suurendab usaldust, mida vähem me kontrollime, seda vähem me ka usaldame. ning Euroopa prokuröri kohta tahaksin ma öelda, et eh, me peame olema väga ettevaatlikud, ma jagan Renate seisukohta. juba eile me rääkisime sellest ja kõik eh, mõistavad, et praegu on tegemist lihtsalt soovunelmaga eesistuja soovib sellest küll rääkida ja paika panna tähtajad, kuid seda pole veel tehtud. lõpetuseks tahaksin ma öelda, et Euroopa kriminaalõigus, ähm, üle-euroopaline kriminaalõigus ei ole praegu võimalik. aitäh, parun äh, Paunes Lordide Kojast, Ühendkuningriik. suur aitäh, härra esimees. aitäh, et lubate mul osa võtta sellest diskussioonist. eile, kui me arutasime Europoli küsimust siis esitasin ma ettepaneku ja ka ühe küsimuse. minu ettepanek seisneb selles, et need artiklid, mis puudutavad parlamentide järelevalve õigust äh, Lissaboni lepingus, tuleks ümber sõnastada nii Europoli kui Eurojusti kontrollimise suhtes, sest äh, tegelikult äh, on raske hinnata, milline on äh, see praktiline erisus, mis praegu nende klauslite vahel on. ükskõik, millised menetlused äh, me välja töötame selleks, et Euroopa, Euroopa Parlament saaks kontrollida Europoli ja Eurojusti tegevust, äh, see sõnastus peab igal juhul olema väga lihtne ja kergesti mõistetav, kuid ma ei saa aru, miks peaks Europoli ja Eurojusti kontrollimenetlused erinema nad võiksid olla ühesugused, äh, siis ei oleks vaja ka nii pikalt äh, arutleda ja vaielda. kuid ükskõik, kuidas me kokku lepime, kõige tähtsam on see, et Euroopa Parlament ja Rahvusparlament äh, aktsepteeriksid, saaksid aru, et me nõuame, et Europol ja Eurojust oma töö eest vastutaksid. kuid me ei saa kontrollida nende sisulist tööd eile ma esitasin küsimuse, mis tuleks saata komisjonile. ja kordan seda, miks arvab komisjon, et Euroopa Parlamendi järelevalve Eurojustile peaks rakenduma aastast kaks tuhat kaksteist, kuid Europoli suhtes alles aastast kaks tuhat kolmteist. kas neid tähtaegu on võimalik ette tuua ja kui, äh, siis äh, kuidas saaks neid ettepoole tuua? järelevalve küsimus on tähtis Euroopa Parlamendile ning äh, rahvusparlamentidele, sellepärast et Europoli ja Eurojusti volitusi on laiendatud. kui me võtame arvesse kõiki neid küsimusi, mida täna hommikul on tõstatatud, siis tegelikult võivad tähtajad ju veelgi edasi nihkuda, sest kõik need küsimused on vaja kõigepealt äh, lahendada. kas ei peaks aga olema nii, et Euroopa Parlament saab oma kontrolliõigust rakendada niipea kui võimalik? suur aitäh! sõna saab proua Dena-, härra Denalia, Itaalia esindaja. suur aitäh, härra esimees. Lissaboni leping on meile andnud mitmeid uusi võimalusi. nii kriminaal- kui tsiviilõiguslikus mõttes. ning on samuti välja töötanud uue justiitsraamistiku, mis kaasab varasemast palju enam rahvusparlamente ja seetõttu on meie tänane koosolek väga oluline, sest see on esimene samm meie uuel teel. ning tegemist on sellise teekonnaga, mis äh, minu meelest äh, peaks kulgema kindlate reeglite järgi. kõigepealt äh, on meil nüüd võimalus otseseks konsulteerimiseks rahvusparlamentidega meetod, mida ka kirjeldati ja mis ähm, tähendab seda, et ähm, me saame jõustada uut laadi meetme nii Europoli kui Eurojusti suhtes. sellised kohtumised rahvusparlamentidega peaksid toimuma pidevalt. kui me aga vaatame, mida me täna sisuliselt arutame, siis on äh, ilmselt äh, mõistlik öelda, et Eurojust nagu raportist ka selgelt äh, välja tuleb, et Eurojusti puhul on probleem just nimelt järelevalves. me vajame ühest küljest demokraatlikku järelevalvet, kuid teisest küljest peab Eurojust ka pidevalt aru andma. kui me vaatame, mida Lissaboni leping Eurojusti jaoks tähendab, siis ähm, on meil loomulikult vaja astuda ettevaatlikke samme, kuid teisest küljest peab Eurojust mõnikord tegema ettepaneku kriminaalmenetluse alustamiseks ning äh, kriminaalmenetlust viivad läbi ka liikmesriigid. Eurojust äh, püüab seda tööd äh, koordineerida, kuid samas peab ära hoidma pädevuste konflikti. Need on väga delikaatsed küsimused kõikides liikmesriikides. kui me vaatame, milline on kohustuslik kriminaalmenetluse alustamine, siis Itaalias ähm, on äh, kriminaalmenetluse algatamise kohustus toodud ära põhiseaduses. Eurojust peaks nendes küsimustes kindlasti kehtestama kindlad kriteeriumid, mis näitavad, millal ja kuidas ähm, algatatakse kriminaalmenetlust, kuid äh, ei saa kindlalt väita, et Eurojust igal juhul on pädev hindama kõiki kriminaalmenetlusi loomulikult on vaja tugevdada koostööd. ning äh, me peaksime vaatama ka seda, mida meile annab Euroopa äh, prokuröri ametikoht. kriminaalmenetlikust mõttest tuleb äh, olla äärmiselt ettevaatlik, sest see mõjutab liikmesriikide regulatiivraamistikku. Mulder, kaks minutit, härra Mulder aitäh! Äh, tükk aega tagasi kuulusin ma Euroopa Parlamendi mm, pettuste ja transiidiga, transiidiprobleemidega tegelevasse äh, komiteesse, see oli üheksakümnendate keskel. ning äh, toona andsime me välja soovituse, mis ütles, et tegelikult oleks vaja Euroopa prokuröri ametikohta nüüd on äh, muutunud, nüüd on möödunud väga palju aastaid, enamik inimesi ütleb, et seda ei ole võimalik teha, praegune poliitiline kliima ei võimalda seda ja see üllatab mind. kas Eurojust võiks mulle selgitada, kas Euroopa prokuröri ametikohta on tarvis või ei ole? Lissaboni lepingus on kirjas, et selle saab luua, suur osa inimesi arvas, et see on väga suur võit, et see lepingus sees on, kas seda siis on vaja või mitte, nüüd venitatakse selle loomisega aitäh, härra Tsavaras Kreeka parlamendist. suur aitäh, härra esimees. on öeldud et paljudes valdkondades on äh, võimalik teha häid otsuseid. meie peame kõigepealt otsustama, mida tähendab äh, parlamentaarne järelevalve. kõik äh, suudavad selle kõlava fraasi produtseerida ja see tõesti on kõlav fraas, aga me peame olema kindlad, et me mõistame seda ühtemoodi. teine asi, mille ma tahaksin tõstatada et me ei saa rääkida Euroopa prokuröri ametikohast juhul, kui juhul, kui äh, see, selle ameti või selle ametikoha ülesehitus ja sisu ei ole meile täiesti selged. kui me räägime Euroopa prokurörist, siis tegelikult tuleks ju rääkida ka Euroopa Kriminaalkohtust mingisugusest sellisest äh, süsteemist, mis võimaldaks meil Euroopa kriminaalõigust väga selgelt mõista, kui ei, siis ei ole ka Euroopa prokuröri ametikohal mingit mõtet. kolmandaks, me peame mõistma, et kui me muudame praeguse Eurojusti struktuuri selliseks, et Eurojusti ülesanded ja volitused kriminaalõiguses laienevad, siis tegelikult muutub Eurojust hoopis teistsuguseks agentuuriks. tema loomus, tema olemus muutub täielikult ma tahan sellega öelda, et mina ise olen Kreeka parlamendi komitees, mis praegu tegeleb kriminaalõiguslike konfliktidega. ja seetõttu arvan ma, et kõigepealt oleks meil vaja rohkem andmeid piiriülese kuritegevuse kohta, enne kui laiendada Eurojusti volitusi. piiriülene kuritegevus on kahjustanud Kreeka avalikku sektorit ja on Kreeka riigile väga palju maksma läinud. seetõttu on piiriülene kuritegevus meie jaoks väga oluline ja see, see küsimus on oluline kogu Euroopale, võttes arvesse vabadusel, turvalisusel ja õigusel põhinevat ala. ning äh, kui me hakkame algatama kriminaalmenetlusi piiriülese kuritegevuse äh, küsimuses, eriti siis, kui isikud on toime pannud korruptsioonialaseid tegusid, siis on meil vaja äh, rohkem andmeid. aitäh, veel üks liige, härra Brons on soovinud sõna. suur aitäh, härra esimees kas äh, liikmesriikide politseinikel on äh, võimalik kasutada ressursse selleks, äh, et läbi viia uurimistööd piiriülestes asjades siis, kui vastav kuritegu ei ole kriminaalõiguslikus mõttes kuritegu ühes riigis, kuid on teises. selline küsimus võib osu-, osutuda probleemiks, eriti siis, kui ühes riigis peetakse poliitilisi kõnesid, mis annavad isikutele rohkem vabadusi, seejärel kantakse internetis üle ja neid kõnesid näevad ka teise riigi elanikud, kus seadused on palju rangemad. toon siin näiteks islamiusu kritiseerimise, mis mõnes, millesse mõnes riigis suhtutakse leigemalt ja teises mitte. see oleneb ka sellest, kui palju islamiusulisi vastavas riigis elab me peaksime selle probleemi lahendama, sest pikas perspektiivis soovime me ju, mõned meist soovivad ju äh, kehtestada üle-euroopalisi seadusi, mis tähendab seda, et suveräänsus ja sõltumatus kaovad täielikult. aitäh! nüüd äh, oleme ära kuulanud kõik äh, sõnasoovijad ja ikka veel on natuke aega, nii et ma saan anda sõna vastuseks ka paneeli osalistele, kellele panen jälle südamele, et tuleb rääkida võimalikult lühidalt. härra Williams, teil on sõna. Um... aitäh! üritan äh, siin äh, käsitleda kahte asja nendest äärmiselt huvitavatest küsimustest ja panustest, mis siin tõstatatud on. esimene puudutab äh, kontrolli ja järelevalvet. tundub, et eksisteerib teatud konsensus selle koha pealt, kuivõrd oluline on järelevalve Ehm, reaalmõttes mitte, aga eh, selles mõttes, et konkreetseid juhtumeid peaks kontrollima hakkama. ma arvan, selles mõttes on mõistlik välja tuua, et eh, juba praegu on Eurojustis eh, riiklikud liikmed, kes raporteerivad oma riiklikele ametitele ning mõnikord ka oma siseriiklikele parlamendiüksustele ja see on teatav märk sellest, kuidas asju võiks tulevikus jätkata. aga see endiselt säilib, see eristus äh, järelevalve ja kontrolli vahel, samal ajal on see selline küsimus, kus partnerlus Eurojusti ja rahvusparlamentide ning Euroopa Parlamendi vahel, äh, seda, et seda on võimalik tugevdada. teine küsimus, mis tõusetus ja mida käsitlesid ka mitmed sõnavõtud, äh, puudutab Euroopa prokuröri ametit. mis sellesse puutub, siis on ilmselt oluline meeles pidada, eriti just Eurojusti perspektiivist, et tegemist on küsimusega, mis äh, lõppkokkuvõttes äh, kuulub poliitilisele otsustamisele ja see ei ole midagi, mida Eurojust ise saaks otsustada mida Eurojust selle debati osas saab teha, on äh, panustada loodetavasti kasulikult sellesse poliitilisse debatti selle koha pealt, kas äh, äh, peaks loodama Euroopa prokuröri amet või mitte. me saame seda teha oma konkreetse kogemuse alusel kui me tegeleme juhtumite koordineerimisega, eri, kaasa arvatud selliste juhtumitega, mis puudutavad rikkumisi Euroopa Liidu finantshuvide vastu, mis ma arvan, realistlikult olekski Euroopa prokuröri ameti peamiseks fookuseks, kui selline amet peaks loodama, siis probleemid, mis tekivad uurimiste läbiviimisega, on just need, mis esiplaanile tõusevad ja ma arvan, et võib-olla Eurojust ei ole siin küll piisavalt teinud, aga tuleviku osas oleks oluline, et Eurojust saaks teatud õppetunde nendest probleemidest, mis on selliste juhtumitega tekkinud ja üritaks välja töötada ka lahendusi ja parimaid praktikaid nende kohtade pealt. ja need oleksidki need kaks peamist teemat, mida käsitleksin nende huvitavate sõnavõttude alusel. aitäh, härra Ülemson. proua Veber, palun. jah, väga lühidalt just nende kahe teema koha pealt. ma arvan, et eh, siinkohal tulekski vaadata neid sõnu, mida me oleme kasutanud eh, ja võib-olla inglise keele kasutamine siin ja, eh, tekitabki segadust. Accountability sõnana äh, ei ole väga hästi tõlgitav teistesse keeltesse, nii et parem oleks kasutada äh, väljendit nagu oversight of activity'st äh,, järelevalve tegevuste üle. ja seda ilmselt pidaski silmas meie kolleeg äh, Dias de Mera äh,. kui me eristame sellist tüüpi järelevalvet ja kontrolli, sest et sõna kontroll kasutama selles mõttes, et äh, uuritakse eraldi konkreetseid juhtumeid ja see ei ole selline äh, sekkumine, ähm, mis peaks parlamentide või, parlamendi või isegi rahvusparlamentide poolt tulema. samal ajal peaksime me leidma mehhanisme, kus äh, Eurojusti ebasobiva tegevuse ohvrid äh, saaksid pöörduda Euroopa Parlamendi või Rahvusparlamendi poole ja, ja äh, seda küsimust me peame ka silmas asju arutades Euroopa prokuröri amet, üritasin vastata kolleeg Jan Mulderi küsimusele, siinkohal ütleksin, et vähemalt viimasel ametiajal, parlamendi ametiajal oli siin päris tugev toetus Euroopa prokuröri ametikohale, aga senini oleme me näinud, et liikmesriigid äh, on sellele vastu mitte ainult äh, sellele, vaid ka Eurojust ja Europoli tegevusele, et anda neile rohkem pädevusi ja selleks, et eh, prokuröri ametist rääkida, on meil vaja Euroopa karistusõigust eh, nii eh, sisuliselt kui ka menetluslikult. vaadates seda, mida me senini oleme suutnud saavutada, siis tegelikult ei ole me korralikult tegelenud jurisdiktsioonide konflikti küsimusega ka sellepärast, et liikmesriikide huvid on siin lahknevad ja Eurojusti tegevusi oodates olgem ausad, kui me räägime ühtsetest uurimismeeskonnadest, sellest, kuidas see otsus vastu võeti, kui me muutsime Eurojusti tegevusi, siis äh, alustuseks äh, äh, tuli Eurojustil rohkem pädevusi selleks, et äh, ühiseid uurimismeeskondi äh, kokku panna ja lõpe, lõppkokkuvõttes äh, said riigid õiguse kontrollida ja asjad heaks kiita iga kord. nii et kui me näeme, kuidas liikmesriik ja kuidas nõukogu tegutseb selleks, et Äh, anda pädevus ka algatada uurimisi ja alles siis saame me korralikult hinnata, kas äh, või kas üldse või millal nõukogu nõustub sellega, et Euroopa prokuröri amet luua. aitäh, proua Lefren, palun! jah, aitäh, härra esimees, mis puudutab seda, et kas see küsimus, kuivõrd küsimus on väga poliitiline ja tundlik, mõelgem sellele, et äh, meil lõpuks ametiga on võimalus äh, rääkida sellest teemast. ja loomulikult karistusseadustik äh, puudutab suveräänsuse küsimusi ja seda ei ole piisavalt arutatud. raskused ühistegevusele on väga tõsised kahetsusväärsel kombel ja kuulates ära selle, mis siis täna siin öeldi, suveräänsuse küsimus on endiselt vägagi päevakorral. me ei räägi siin ju tegelikult absoluutselt kohalike prokuratuuride mm, asendamisest, milline on aga siiski poliitiline tahe, mida me homme lõppkokkuvõttes teeme, kas me tahame, et kujuneks välja Euroopa karistusõigustiku ala? ja minu meelest ei ole see võimalik ilma Euroopa prokuratuuriga pro, prokuratuurita. aga samas Kreeka kolleeg viitas ka sellele, et tekib küsimus, et kas siis tekib ka eh, karistusõigust järgivad kohtud ja Euroopa ja parlamentide kontroll. jah, muidugi kuid Lissaboni leping eh, on ju eh, vastu võetud ja näeb ette, et äh, selline prokuratuur äh, võidaks looda. Eurojusti roll kus on Eurojusti koht selles, kuid pigem peaks meid järgnevatel aastatel huvitama küsimus, äh, mis on palju laiem, nimelt kas kujuneb välja Euroopa karistik, õigustik, karistusõigustik ilma õigustik, see õigustik ei oleks võimalik ilma sanktsioonideta ja kas me siis anname mingile organile ka võimaluse seda äh, kõike rakendada. suur tänu, proua Defren! tundub, et oleme jäänud äh, ajapiiridesse, suur aitäh teile kõigile, kolmas paneel on nüüd sellega lõppenud ja nüüd jätkame kohe neljanda paneeliga, kuhu kutsume äh, siia presiidiumi laua taha. härra Günter Schöpensi, Belgia eesistuja juurest äh,, härra Kaljus Gaeio ja Ann-Marie Escoffier Yes. Dear members. kallid liikmed, kui te nüüd lubate, siis alustaksime neljanda paneeliga, mis äh, puudutab seda teemat, millest kõik algas. Äh, äh, see kogu see vabaduse, turvalisuse õiguse põhinev ala algas äh, kodakondsusega igal pool Euroopa Liidus, äh, see algas kakskümmend viis aastat tagasi, äh, selle nii-öelda Schengeni piirkonnaga, Schengeni projektiga. nii et nüüd on kätte jõudmas Schengeni kokkulepe kahekümne viies 20 Äh, aastapäev, mis võeti vastu sellenimelises linnas Luksemburgis, äh, kaasates alguses viis liikmesriiki, kui ma ei eksi, ja see on sellest alates ainult laienenud ja nüüd hõlmab ta isegi selliseid riike, kes on väljaspool Euroopa Liidu piire nagu Norra, Island ja Šveits. nii et tegemist on äärmiselt olulise teemaga mis on aja jooksul arenenud ja nüüd meil on siin väga priviligeeritud paneel seda käsitlemas äh, kõigepealt härra Günther Köppens, kes on äh, Schengeni hindamise töörühma äh, esimees Belgia eesistujana. tema on esimene sõnavõtja ja selle järel härra Carlos Coelho, kes on Schengeni kausta raportöör libekomisjonis, Euroopa Parlamendis ja siis proua Anne-Marie Escoffier, kes on Prantsuse senati senaator. härra Koipens, teil on, Koipens, teil on sõna ja kui te suudaksite kümnest minutist kinni pidada, siis äh, oleks see väga hea. suur aitäh äh,! härra esimees, tere hommikust minu poolt, minu nimi on Günter Köppens, mina töötan Belgia siseministeeriumis äh, ja Belgia eesistumise ajal juhin mina Schengeni hindamise töörühma. oma kümneminutilise ettekande ajal äh, teen lühisissejuhatuse, lühikese ülevaate Schengeni piirkonnast, nii nagu nõukogu seda näeb ja kuidas seda nähakse hindamismehhanismi jäledega, nagu ma juba siin mainiti, siis aastal tuhat üheksasada kaheksakümmend viis viis riiki, Prantsusmaa, Saksamaa, Holland, Luksemburg ja Belgia otsustasid äh, luua sellise piirkonna, kus ei oleks äh, sisemisi piire. ja täna on see Schengeni piirkond kasvanud äh, selliseks suuremaks liikmesriikide piirkonnaks, kus on vaba liikumine tagatud. Šveits, nagu juba mainiti, on Schengeni kõige uuem liige, kes liitus aasta kaks tuhat kaheksa lõpus. teatud riikide puhul on erisituatsioon nagu Äh, Ühendkuningriik, Iirimaa, Taani, kes on siin erandid endale saanud, aga sellest punktist ma täna lähemalt rääkima ei hakka. lisaks sellele on Schengeni piirkonnas ka selliseid riike, kes ei ole Euroopa Liidu riigid nagu Island, Norra ja Šveits. Äh, äh, lõppeesmärk sisepiirideta piirkonnal on see, et äh, vaba liikumine oleks reaalsus, samal ajal säilitades kõrge turvalisuse tase selles piirkonnas. Äh, hiljuti rõhutati äh, seda piirideta liikumise põhimõtet Stockholmi kokkuleppes ja ka Lissaboni lepingus seal on öeldud, et Euroopa Euroopa loob äh, vabaduse, tervise, õigluse piirkonna, äh, samas austades erinevaid õigussüsteeme ja riik, liikmesriikide traditsioone. selle Schengeni piirkonna arendamine toob endaga kaasa palju kasusid, näiteks äh, ühtse vaba ja turvalisuse, turvalise piirkonna loomine ilma sisepiirideta, aga asjad lähevad sisepiiride kaotamisest kaugemale. meil on ühtne andmebaas mida kõik saavad kasutada, meil on piiriülene politsei koostöö, ka kohtukoostöö, ühtse Schengeni viisa väljaandmine kõigi poolt ja samas äh, kõik liikmesriigid äh, tagavad kõrge andmekaitse taseme. ei hakka siin käsitlema teisi Schengeni piirkonna põhimõtteid, järgneva üheksa minuti jooksul äh, üritan teile anda täpse ülevaate sellest hindamismehhanismist, mis on paigas aastast tuhat üheksasada üheksakümmend kaheksa ja konkreetsemalt ministrite nõukogu Äh, Schengeni hindamise töörühma äh, ja selle töörühma mandaadi kohta räägin. sellel hindamisel on kaks peamiset eesmärki. ühest küljest, et organiseerida Schengeni piirkonna kandidaatide hindamist, nagu näiteks Rumeenia ja Bulgaaria puhul täna käimas on, äh, nii-öelda esimese mandaadi hindamine ja teisest küljest viime läbi hindamisi selleks, et kinnitada äh, kas äh, Schengeni piirkonna liikmed endiselt vastavad Schengeni aki nõuetele? kas nad endiselt äh, viivad läbi piirikontrolle või annavad viisasid välja korrektselt? Äh, neid me kutsume nii-öelda teise mandaadi hindamiseks. Schengeni piirkond põhineb ühisel usaldusel liikmesriigid kaotavad ära sisepiirid, aga peavad olema kindlad selles, et välispiiridel leiavad aset äh, kindlad ja tugevad kontrollid. Need äh, välispiirid asuvad tihtipeale teistes liikmesriikides. Äh, hindamissüsteem selle kinnitamiseks põhineb samal vastastikuse usalduse põhimõttel ja seetõttu on see nii-öelda peer-to-peer hindamine, omavaheline hindamine. juba mainisin, et see mehhanism on olnud paigas üheksakümne kaheksandast aastast. sel ajal pani juhtkomitee paika äh, alalise komisjoni ähm, Schengeni hindamiseks ja andis talle selge mandaadi, mis on dokumendis ja kui te olete huvitatud, siis annan teile ka märke SIH äh, murdkomeks äh, üheksakümmend kuus DF ja siin on ka olemas selge viide hindamisele. Schengeni aki on ka üldaki sees ja üheksakümne üheksandal aastal integreeriti see hindamiskomisjon nõukogusse ja nõukogu üldsekretäriaati. ja seda mandaati nüüd täidab Schengeni hindamise töörühm, mida mina Belgia eesistujana juhin. see raporteerib selgelt kore-, otseselt Koreperile ja hiljem ka justiits- siseasjade nõukogule selleks, et riike teises mandaadis hinnata, äh, põhineb asi pikaajalisel kalendril. konkreetselt tähendab seda, et aastal kaks tuhat kümme oleme me juba hinnanud Austriat, Itaaliat ja Kreekat ja Hispaania ja Portugali hindamine parasjagu käib. Need on teise mandaadi hindamised. esimese mandaadi käigus käivad äh, Bulgaaria ja Rumeenia hindamised ning äh, ilmselt organiseeritakse sel aastal ka Liechtensteini hindamine järgmisel aastal hinnatakse nii-öelda Põhjala riike, Taani, Soome, Island, Norra ja Rootsi ja eelmisel aastal, kaks tuhat üheksa, hindasime me näiteks Saksamaad, Hollandit ja Beneluxi riike. ja Saksamaad, Prantsusmaad ja Beneluxi riike. selleks, et hindamist läbi saada, peab vastav riik vastama pika, pikale kirjalikule küsimustikele ja andma vastavat statistikat see on äh, alus äh, hindamise programmile, aga samas on see hindamise äh, esimeseks etapiks nagunii seitse peatükki moodustab selle hindamise, saadetakse seitse hindamismeeskonda kohale ja tehakse seitse hindamisraportit iga riigi kohta. ütlesin, et üldiselt käib, ütles, et niimoodi, sest et loomulikult ei ole mõtet korraldada merepiiride hindamist näiteks Austrias ja samas tundub mõttetu korraldada äh, maapiiri hindamist äh, Belgias, sest et meil on ainult seitse kilomeetrit sellist maapiiri äh, politsei koostöö hindamine, maapiiri hindamine, õhupiiri hindamine, merepiiri hindamine peatükk, mis puudutab viisade väljaandmist eh, saatkondades ja konsulaatides ja lõpuks eh, Schengeni infosüsteemi kohaldamise hindamine igas riigis. iga peatüki jaoks valmistatakse ette hindamisprogramm kohtumisel, mida juhib eesistuja ja nõukogu sekretäriaat on seal, saabub eesistuja riik, keda hinnatakse ning samuti komisjoni esindaja Äh, see hindamisprogramm, selle peab vastu võtma Schengeni hindamise töörühm ja see töörühm võib ka programmi muuta, kui see hiljem olul-, vajalikuks osutub. kui see programm on vastu võetud, siis äh, kutsutakse eksperdid kõikidest liikmesriikidest kohale, kes osalevad jälle hindamistes ja see, palju eksperte hindamises on, on, sõltub hindamisest, näiteks piiride hindamise puhul on seal terve rida eks-, eksperti, seal kaksteist kuni viisteist eksperti, äh, infosüsteemi hindamisel on viis kuni kuus eksperti kohal. hindamisprogramm koosneb äh, üldistest presentatsioonidest, sissejuhatusest, aga kõige olulisemad äh, sellise hindamise osad on visiidid koha peal, kus eksperdid saavad hinnata seda, kuidas, millises ulatuses vastab hinnatav riik Schengeni akiile. Nende hindamise alus on ühest küljest nii-öelda see kõva aki ehk siis Schengeni kokkulepe, kaheksakümmend viis Schengeni konventsioon, Schengeni piirikoodeks, Schengeni viisakoodeks ja teisest küljest see nii-öelda pehme aki eh, parimate praktikate kataloogid, mis on avalikud ja, ja veebilehekülgedel kättesaadavad, soovitused ja kogemused eelnevatest hindamistest iga hindamise lõpus antakse välja eh, hindamisraport, kus on kõik puudused, soovitused, samas mainitakse ka parimaid praktikaid, mida saavad teised liikmesriigid näitena kasutada. seal on ka üsna tundlikku informatsiooni, näiteks eh, teatud piiripunktide nõrgad küljed. Need raportid esitatakse Schengeni hindamise töörühmale ja seal seda ka arutatakse ja nende raportite alusel äh, teeb hinnatud riik äh, äh, oma jätkutegevuse, kus pärast saab näidata, milliseid parandusi viidi sisse välja toodud nõrkade külgede alusel. aastal kaks tuhat seitse liitus seitse liikmesriiki ja parandati hindamismehhanismi ja näiteks Tšehhi ja Prantsusmaa eesistumise ajal tehti, viidi sisse parandusi selles osas, kuidas valmistatakse ette hindamismissioone, hindamismissioonide ise jääb nüüd Belgia eesistumise ajal, viiakse sisse parandusi jätkumenetlusse. lõpetuseks mainiksin mõningaid väljakutseid, mis meil on tulevikuks. ootame Euroopa Komisjoni parandatud ettepanekut, et täiendada olemasoleva Schengeni hindamise mehhanismi, mida me siis saaksime arutada, nii et me ootame hetkel seda ettepanekut. lähikuudel jõuab lõpule ka Bulgaaria hinda ja Rumeenia hindamismenetlus ja see on samuti oluline teema. see on võimalus sünkroniseerida Schengeni piirkonna piirid Euroopa Liidu piiridega ja viimane punkt, kuhu on kaasatud ka parlament, on et äh, demokraatlik järelevalvetegevus siin piirkonnas ja me oleme veendunud, et me peame leidma mooduse, kuidas teha koostööd kolme institutsiooni vahel selleks, et parandada demokraatlikku kontrolli ühest küljest, aga samas ei tohiks see kuidagi ohtu seada julgeolekumeetmeid. ja lõpetuseks ütlen, et meie koos saame ainult Euroopa äh, töövõimeliseks muuta. aitäh, härra Koipens ja nüüd äh, meie komisjoni raportöör härra Carlos Coelho. suur aitäh härra esimees. sooviksin tervitada rahvusparlamentide liikmeid ning loomulikult eriti tervitan Portugali liikmeid. tõstatan paar punkti, kakskümmend viis aastat äh, Schengenit, Schengeni hindamist, Schengeni laienemist. esiteks, tegemist on kahekümne viie aastase edulooga seda ütles ka härra Koipens. kakskümmend viis aastat tagasi koondus viis liikmesriiki selleks, et eh, sügavdada Euroopa ühendust ning lõi Schengeni piirkonnad. ja nad langesid kriitika ohvriks, sest eh, eh, kapital, kaubad, teenused said vabamalt liikuda kui inimesed ja niimoodi loodigi Schengen. niimoodi me liikusime turgude Euroopalt kodanike Euroopa suunas. Schengeni kokkulepe on üks suuremaid Euroopa edulugusid, sest eh, nüüd on meil ühised piirid, saame võidelda ühiselt organiseeritud kuritegevusega, meil on kohtu ja politsei koostöö pandi paika agentuurid, Frontex, Europol, Eurojust on lihtsalt näited sellistest agentuuridest. meil on ka rahaline, finantsiline solidaarsus ja seda tänu äh, sisepiiride fondi loomisele. nüüd meil on äh, kakskümmend viis liikmesriiki seal, kakskümmend, nelikümmend kaks äh, tuhat kilomeetrit merepiire ja peaaegu kaheksa tuhat kilomeetrit maapiire, see puudutab neljasadat miljonit kodanikku seda juba oleme öelnud, aga varsti on meil kakskümmend kaheksa Schengeni liiget, sest et liituvad Bulgaaria, Rumeenia ning äh, samuti ka Liechtenstein. Äh, Schengen on teinud inimeste liikumise lihtsamaks, on näidatud turismi, kaubandust ning Euroopa inimesed on jõudnud teineteisele lähemale. aga see vaba liikumine tähendab ka, et vastutus on suurem ning me peame siin ühiselt reageerima. igal liikmesriigil on vastutus äh, omaenda piiride kontrollimise eest ning siin räägin ma kõigi Euroopa liikmed, liidu liikmete kohta peab olema vastastikune usaldus, me peame usaldama teiste võimeid, äh, neid meetmeid ka tõhusalt äh, rakendada piirikontrolli puhul, nii et Schengeni piirkond sõltub sellest, et kõik Eh, liikmesriigid eh, teostaksid neid kontrolle tõhusalt. et ühest küljest eh, see asi puudutab seda, et kontrollid on paigas ja teiseks seda, et need kontrollid reageerivad hästi, sest et kui piirikontroll ei tööta, siis me seame ohtu Euroopa Liidu ja Schengeni piirkonna turvalisuse liikmesriigid äh, saavad välja anda ka ühteid äh, Schengeni viisasid, tehakse koostööd kohtupolitsei koostöös, paika on pandud ka vastavad agentuurid selleks, et kindlustada, et äh, me suurendame turvalisust oma välispiiridel. teine osa, Schengeni kommunitariseerimine. esialgselt oli tegemist valitsustevahelise koostööga. see ei tähendanud mitte ainult rii-, neid riike, vaid ka selle institutsiooniline struktuur oli niimoodi paigas, aga siis äh, sai Amsterdami lepinguga aastal tuhat üheksasada üheksakümmend üheksa äh, Schengenist osa ühenduse lähenemisest ja viidi sisse viis valdkonda äh, Schengeni piiriseadustik, see tähendas seda, et inimesi kontrolliti välispiiridel ja loodi ühtne viiteraamistik nendele ametkondadele, kes tegutsesid Euroopa välispiiridel. see oli tohutu samm edasi, mitte ainult selleks, sellepärast, et piirikontrolli parandati, vaid ka sellepärast, et äh, me lõime järelevalvesüsteemi, äh, mida Schengeni kokkulepe ette nägi. Äh, siis ühenduse viisaseadustik siin loodi ühtne seadustik, harmoniseeriti viisareeglid. kas see siis äh, puudutas äh, pik-, viisade pikendamist, lühendamist, tühistamist äh, ja nii edasi. ühtne konsulaarsüsteem, ka see oli osa Schengeni ekiist mis äh, sai paika pandud Amsterdami lepinguga, see suurendas konfidentsiaalsust, ka aastal kaks tuhat kuus lisati sinna uued elemendid, kaasa arvatud biomeetrilised elemendid, fotod, sõrmejäljed ja seda koguti ja talletati viisa informatsioonisüsteemis viisainformatsioonisüsteem on kolmas suur süsteem pärast Eurodaki ja SIS-i ning puudutab infotehnoloogiat, siin äh, vahetatakse andmeid äh, siseriiklike ametkondade ja Euroopa Liidu vahel ja sealt on võimalik neid andmeid ka taodelda. see on suur samm edasi, mis puudutab äh, stabiilsuse ja turvalisuse garanteerimist. see edendas ühtset viisapoliitikat, konsulaarkoostööd, ning äh, konsulteerimist äh, äh, kesksete konsulaarametite vahel, nii et see nii-öelda viisa shopping ei olnud enam võimalik. see tähendas ka seda, et välispiire kontrolliti paremini ning ebaseaduslik sisseränne, sellega võideldi ning me saime paremini sõnastada Dublin kaks määruse, see tähendab seda, et äh, vastutaval liikmesriigil oli rohkem pädevust, äh, mis puudutab asüüliküsimusi ja seega tekkis ka potentsiaal turvalisust suurendada. see tähendab seda, et viisa olukorda saab paremini kontrollida. viisa infosüsteem äh, on vahepeal saanud ka teatud hoope ja viimased äh, ennustused on see, et äh, süsteem saab paika lõplikult kahekümne neljandal juunil kaks tuhat üksteist ja nüüd Schengeni infosüsteem SIS, äh, mis on olnud töös aastast üheksakümmend üheksa, tähendab seda, et ametkonnad saavad ligipääsu andmetele ja seda ligi äh, pääsu kontrollitakse kohtu ja politsei koostöö kaudu. ja see puudutab ka viisade väljaandmist, siin on kahetine roll, garanteeritakse avalik julgeolek, aga samas eh, tegeletakse ka rändega ning garanteeritakse inimese, eh, inimeste vaba liikumine, kadunud inimesi otsitakse, uuritakse näiteks ka varastatud sõidukite küsimust, see puudutab ka inimeste väljaandmist, Euroopa vahistamiskäsku, äh, kadunud lapsed, täiskasvanud ja on võimalik äh, kontrollida äh, ka varastatud kaupu ja kaasa arvatud sõidukeid ja nüüd meil on SES kaks, see on samm edasi ühenduse lähendamise osas, see pidi jõustuma aastal kaks tuhat seitse, aga jällegi on siin tekkinud raskusi ja komisjonil on uus kava, mille nõukogu täna on üle kinnitanud ja nüüd peaks SES kaks jõustuma aastal kaks tuhat kolmteist. vana SES süsteem endiselt töötab SAS äh, One for All äh, lähenemise alusel. põhimõtteliselt äh, kloonib see Portugali siseriiklikku süsteemi ja siinkohal meenutaksin, et seda haldab Prantsusmaa ning see põhineb valitsustevahelisel lähenemisel. Euroopa Parlamendi seisukoht on alati olnud, et SIS on kriitilise tähtsusega äh, Euroopa Liidu jaoks, nii et me ei taha sellist valitsustevahelist vahepealset süsteemi. seetõttu oleme me olnud SS kahe äh, sisseviimise poolt, tahame luua uue agentuuri, et saaks täielikult ära kasutada kõik uued tehnoloogilised võimalused. ja siin kindlasti paraneb nii turvalisus kui paindlikkus äh, seoses biomeetriliste ja muude andmete sisseviimisega. järgmine punkt, Schengeni hindamine. härra Koipens juba ütles seda, meil on see Cheval, Schengeni hindamise töörühm ja siin on terve rida erinevaid süsteeme. ühest küljest kontrollitakse ligipääsu ja liikmesriigid, kes on Schengeni liikmed, neid ka kontrollitakse, praktikas näeme, et öö, äh, oleme nõudlikud nende kontrollimise osas, kes tahavad liituda süsteemiga, aga samas öö, äh, äh, on meie lähenemine juba Schengeni liikmeteks olevatele liikmesriikidele lohakam. ja see aasta tuleb komisjonilt ettepanek, äh, kuidas parem hinnata Schengenit, et muuta asjad lihtsamaks ja tõhusamaks ning äh, kindlustada, et seda kasutatakse äh, selgelt, järjepidevalt ja tõhusalt. oluline on, et Euroopa Liidu poolne Schengeni hindamine oleks võimalik Äh, Lissaboni lepinguga on saanud Schengeni hindamissüsteemi loomine hädavajalikuks. algselt ähm, jaotus see esimese ja kolmanda samba vahel, aga peame ühte asja siiski meeles pidama. Äh, vabadusel, turvalisusel, õigusel põhinev piirkond äh, on ühtse pädevuse all, mitte ainult komisjon ei pea siin äh, Äh, sellega tegelema, vaid ka liikmesriigid vastutavad äh, turvalisuse eest välispiiridel ja seetõttu on usaldus äärmiselt olulise tähtsusega. ja nüüd Schengeni laienemine, seda on juba öeldud, liikmesriigid, kes tahavad Schengeniga liituda, neid kontrollitakse, et tuvastada, kas nad on selleks ka valmis ning äh, Rumeenia ja Bulgaaria hindamisprotsess on nüüd jõudmas lõpule, sama kehtib ka veel ühe partnerriigi Liechtensteini puhul nii et härra esimees, parlamendiliikmed, olen jõudnud oma märkuste lõpuosasse. Schengen on äh, selle vabadusel, turvalisusel, õiglusel põhineva piirkonna äh, nurgakiviks, me oleme siin saavutanud suure integratsiooni, meil on palju ühenduse vahendeid ning hoolimata kõikidest raskudest oleme me suutnud asjad teha tõhusamaks ja paremini koordineeritumaks. ja nüüd annan sõna proua Ann-Marie Escoffierile härra esimees, daamid ja härrad. kuidas kakskümmend viis aastat pärast Schengeni lepingu allakirjutamist kahekümne viiendal aastal, neljateistkümnendal juunil võiks äh, jätta ütlemata, et äh, Schengeni leping on üks suurimaid Euroopa Liidu saavutusi. kakskümmend viis aastat äh, ajalugu sai alguse viiest äh, liikmesriigist, täiesti teistsugustest geopoliitilistest oludest, nüüd on peaaegu kõik liikmesriigid selle äh, liikmed, lisaks äh, sellele veel kolm Euroopa Liidust välja jäänud riiki, varsti juba neli. see areng pani alguse inimeste vabale liikumisele ning seesama vaba liikumise kontseptsioon sai väga selge definitsiooni sellega. Läks kümme aastat selleks, et anda sellele ühtsele tahtele ka lihaluudele eh, alla kirjutanud riigid eh, eemaldasid siis sisepiirid ja lõid eh, välispiirid, seda vastavalt harmoneeritud lähenemisele, mis ühendas vabaduse ja julgeoleku ja avaliku korra kaitse mida need äh, kümme esimest aastat äh, äh, tõid kaasa pärast suuri geopoliitilisi muutusi, Berliini müüri langemine, Saksamaa taasühendamine, kommunistliku ploki kokkuvarisemine ja Balkani sõda, kümme aastat pärast Schengeni lepingu allkirjastamist pärast üheksakümne viienda aasta jõustumist, üheksakümne seitsmendal aastal Schengeni õigustiku vastuvõtmist ja kahe tuhande üheksandal Lissaboni leping on kõik äh, mõjutanud äh, asjade arengut. tegemist on suurepärase pärandiga meie jaoks, millel on väga olulised õiguslikud äh, äh, mõjud ja nii edasi, ma tahaksin paari sõnaga rääkida sellest süsteemist, tegemist on ühtne infosüsteem, Schengeni infosüsteem siis. ma ei tahaks väga pikalt rääkida kõikidest nendest meetmetest, mida on teised enne mind ja paremini selgitanud, tuleksin nende probleemide juurde, mis nende meetmetega tekivad minu meelest kahes peamises aspektis. kõigepealt, mis puudutavad täiendavaid meetmeid ja nende rakendamist ning demokraatlikku kontrolli puudutab eh, Schengeni alal. kaks probleemi, mille ma tõin välja, sellepärast et nad on tõusetunud ka Senati õiguskomisjonis, kuhu mina suure auga kuulun. kõigepealt nüüd inf-, Schengeni infosüsteem on iseenesestmõistetav, et soov koordineerida ja harmoneerida poliitikat on suunatud peaasjalikult selleks, et tagada sisejulgeolek liikmesriikides, kuid see ei ole võimalik ilma, et see süsteem ise oleks koordineeritud, harmoniseeritud ja kus informatsiooni jagatakse. vajalik informatsioon nii politseiüksuste jaoks kui ka justiitsametkondade jaoks eeldab ähm, loomulikult kontrolli selle kohta, kes käib üle piiridel Äh, välispiiridel, see on nii oluline nii äh, isikute kui kaupade puhul. Äh, siis on siis ka täiendav meede, kujutab endast tsentraal, tsentraalset süsteemi, mille eesmärgiks on tagada siis info vaba liikumine, mida liikmesriigid vajavad, selleks, et rakendada menetlust ja inimeste ja kaupade vaba liikumist. andmed on muidugi äärmiselt tundlikud äh, Ehm, ja see teeb, toob tegelikult paradoksaalse eesmärgi meie jaoks. me tahame koondada nii palju andmeid kui võimalik, samas tagada inimeste privaatsuse kaitsmise selles osas olengi ma teinud koos oma kolleegiga ühe seaduseelnõu ettepaneku selleks, et paremini kaitsta isiku andmeid ja samas selles osas viia sisse siis muutused Euroopa direktiividesse. liikmes, see liikmesriigide arv, kes sissi kasutavad, on suurenenud äh, ja järjest enam on tegemist teavitusmeetmega ja see tähendab seda, et kahe tuhande üheksandal aastal tahtis Euroopa Komisjon välja kujundada teise põlvkonna süsteemi, süsteem, millest härra Coelho ka rääkis, nimelt süsteem, mis toimib täiesti uutmoodi, paremini ja mille aluseks on uued tehnoloogiad. kahjuks aga pole see projekt alati kõiges rakendunud, tihti tehnilistes põhju-, tehnilistel põhjustel, mis on põhimõtteliselt seotud info koguga, massiga me peame endalt küsima, millised on ka selle süsteemi rahastamistingimused, tehnilised küsimused, kuidas on võimalik üle minna siis ühelt, siis kahele. kas projektid on piisavalt läbimõeldud, kas nende projektide juhtimine on komisjoni poolt siiski hästi korraldatud ja nõukogu poolt? rahastamine, kas need rahad olid realistlikud, mis on eraldatud? kõikides nendes küsimustes lähevad arvamused lahku komisjon küll on tunnistanud seda, et vähemalt kolmteist miljonit eh, lisavahendeid tuleb eraldada selle projekti eh, elluviimiseks, mis kokku läheb maksma sada kolm miljonit eurot, siit on välja jäetud liikmesriikide poolne panus oma riiklike agentuuride jaoks, mis puudutab eh, kalendrit, siis kõik loomulikult oodavad, et aastal kaks tuhat kolmteist on siis üks migreerunud siis kaheks Prantsusmaa omalt poolt on aga seadnud küsimuse alla need tingimused, mille alusel viidi läbi esimene katse aastal kaks tuhat kümme ja nõuab, et siis kaks äh, puhul säilitataks täpselt samasugused tulemuslikkuse ja usaldusväärsuse nõuded nagu praeguse süsteemi ajal. Euroopa Parlament äh, on üles kutsunud äh, Euroopa Kontrollikoja, koja poolt audit koostama selle projekti osas, mis viiakse siis läbi aastal kaks tuhat üksteist nüüd infosüsteemide juhtimisameti loomine, Prantsusmaa on viidanud sellele, et, et siis kahega on olnud tõsiseid probleeme ja seega tegi senat ettepanek, et kogu selle süsteemi juhtimine tuleks ad hoc äh, institutsioonile üle anda, mille peakorter on Strasbourgis selle mõttekäigu jätkuks Rootsi eesistujana aastal kaks tuhat üheksa tegi ettepaneku luua amet, mille eesmärgiks on siis hallata kogu infovahetust, seda suures mahus, vabaduse, õigluse ja turvalisuse ala kontekstis. mulle tundub praegu, et senine tegevus ei ole viinud selle projekti lõpuni, ei ole arvestatud liituvate riikide kõikide vajaduste ja piirangutega kuid samas on täiesti selge, et meil oleks üks väga selge juhtiv amet, kes haldaks ja toodaks välja infosüsteemid. praegu on veel lahendamata küsimus, et kuidas on äh, tagatud nõukogu poolt nõutud hindamissüsteem, sellele kardetakse, et tasakaalu ei ole leitud äh, Euroopa Komisjoni õiguste ja liikmesriikide õiguste vahel. Äh, on täiesti selge, et praegu läheb aega veel siis kahe süsteemi rakendamisega, kuid see võib olla meie jaoks võimalus nimelt tuua sisse ühtne metodoloogia, mida kõik toetavad ja heaks kiidavad selleks, et kujundada välja liikmesriikide vahel head käitumistavad. mis puudutab nüüd äh, toestatud demokraatlikku kontrolli, nagu äh, isegi rohkem kui teiste ühenduse poliitikate puhul äh, on Schengeniga äh, toodud sisse äh, selgelt äh, kodanike põhiõigusi puudutav seadusandlus ja see puudutab otseselt ka liikmesriikide suveräänsust ja seega on ülioluline, et liikmesriikide esindajad ehk siis teisisõnu Euroopa Parlament, aga ka teised rahvusparlamendid saaksid tagada kontrolli vastuvõetud meetmete osas see nõudmine on äh, selline, millele Prantsuse senat on mitu korda viidanud, üsna mitu korda meie assamblee on võtnud sõna toetamaks rahvusparlamentide ja Euroopa Parlamendi koostööd Europoli ja Eurojusti kontrolli ja hindamise osas, tooksin eriti välja minu kahe kolleegi raportid, Alex Türgi ja Jean-Patrick Courtois, äh, kes ise on ka täna kohal, raportid kes oma resolutsioonis on nõudnud, et loodaks komisjon, kuhu kuuluvad Euroopa Parlamendi ja Rahvusparlamentide saadikud, kelle eesmärgiks oleks siis Europoli tegevust jälgida. ja ühtlasi tahaksin ma öelda, et kui me vaatame praegu Prantsusmaad, siis kahekümne kolmandal juulil kaks tuhat kaheksa vastu võetud seadusandlus näeb ette, et rahvusparlamendid võtavad ka sõna Euroopa parla-, Euroopa Parlamendi poolt vastu, Euroopa Liidu poolt vastu võetud otsuste osast. ja on täiesti olu-, täiesti ilmselge, et äh, suhted Euroopa Parlamendi, rahvusparlamentide vahel suudaksid ainult suure, suurendada selliste otsuste legitiimsust ja järjepidevust äh, Schengeni ala puhul Äh, muidugi lõpetuseks me võime ainult rõõmu tunda kõikide nende positiivsete külgede üle, mida liikmesriigid on saanud nautida tänu Schengeni lepungile. loomulikult äh, areng pole alati olnud äh, rahuldustoov, kuid kakskümmend viis aastat on siiski aidanud rahumeelselt liikmesriikidel koos ühes üheskoos liikuda vastuste poole, mida meie ühiskonnad meist nõuavad. kuid need vastused on võimalikud ainult siis, kui näiteks üles tugevat solidaarsust. me kõik loomulikult loodame, et äh, Rumeenia ja Bulgaaria suudaksid meiega liituda juba märtsis kaks tuhat üksteist samasuguste väärtuste alusel ja vaimu alusel, nagu kõik teised, selleks, et suurendada meie partnerite julgeolekut äh, ja turvalisust. suur tänu! nüüd avame sõna, avame aruteluvooru, kõigepealt saab sõna Bulgaaria parlamendisaadik härra Tsipol. suur tänu, härra esimees, daamid ja härrad, austatud rahvasaadikud märtsis kaks tuhat üksteist liitume meie Schengeni alaga ning äh, tegemist on ühe meie prioriteedi täitmisega. me oleme ellu rakendanud äh, väga head kontrolliliinid äh, ja koostööliinid erinevate institutsioonide vahel ning oleme siis pingutanud Schengeni normide täitmise nimel selleks, et tagada välispiiri, mis on kakssada kakskümmend kuus kilomeetrit pikk, turvalisus me oleme astunud kõik sammud selleks, et harmoneerida meie seadusandlus äh, ühenduse õigustikuga. oleme teinud kõik selleks, et tehniliselt oleks äh, süsteem paigas. oleme üles kutsunud äh, oleme ära kasutanud teisi liikmesriike, nende kogemust ja tänu Äh, Bulgaaria valitsuse poolt astutud sammudele on õnnestunud läbirääkimised äh, isegi kiiremini ühele poole saada ning oleme äh, taganud vaatamata majanduskriisile tagada ka piisavalt rahalised vahendid uude süsteemi üleminekuks mis puudutab tehnilisi vahendeid, siis üsna mitme nendest lepingutest on äh, sõlmitud liikmesriikidega saja kahekümne nelja miljoni euro osas. Äh, Euroopa ekspertide konkursi läbi on meil õnnestunud ka ise, enesehinnang koostada ja oleme näinud, millised on puudujäägid ning oleme siis võtnud meetmed kõikide nende äh, puudujääkide eemaldamiseks. erinevad aruanded, mida erinevad eksperdid on esitanud, on meid kindlasti julgustanud äh, edasi liikuma. Nendes aruannetes muidugi on ka üsna mitu ettepanekut asjade parandamiseks ühes või teises aspektis peaeesmärgiks on tagada parem informatsioon meetmete kohta, mida on kasutatud ja kahekümne üheksandal juunil aastal kaks tuhat kümme võttis Euroopa Parlament vastu viimased rakenduse reeglid siis süsteemile üleminekuks ja paika on pandud ka siis kuupäev, milleks need süsteemid peavad olema vastavuses Bulgaaria süsteemidega seega oleme me rakendanud kõiki meetmeid eh, selleks, kogu informatsioon edest-, edastada Euroopale, oleme pidanud eh, silmas muidugi inimõiguste kaitset ning isikuandmete kaitset rakendanud ka kõik reeg-, seadusnormid selles küsimuses ja loodetavasti lood-, saame Schengeni piirkonnaga liituda. mikrofon härra esimehele, palun. Äh, meie Kreeka kolleeg, suur tänu, härra esimees minu meelest tõusetub siin väga tähtis küsimus, kui me tõesti piirid eemaldame eh, Schengeni piirkonna sees, siis see loob täiesti uue olukorra viimasel kahekümne viiel aast-, viimase kahekümne viie aasta jooksul on esitatud väga oluline küsimus. selle ala vabamaks muutmine piiride eemaldamise läbi. kuidas sellesse kõigesse suhtuvad Euroopa kodanikud? kas Euroopa kodanikud loovad selle ala või loovad selle või loob selle mingisugune institutsionaalne suur vend? minu meelest on äh, probleeme tekitanud see, et äh, seni pole keegi kaevelnud otseselt äh, selle üle, et inimõigusi justkui oleks kaitstud liikmesriikides. kuid olles ära kuulanud mõned tänased panelistid, tundub mulle, et ei ole mingisugust ühtset arusaama selle kohta, milline süsteem oleks kõige tõhusam hindamaks äh, seda, mis viimase kahekümne viie aasta jooksul on, on Schengeni alaga toimunud, ega see hinnang ei peagi ju alati vältimatult olema positiivne niisiis me peame mõistma seda, mida mõeldakse selle all, kui öeldakse, et jah, meil on Schengeni kokkulepe ja et see on väga oluline vahend, mida me selle all tegelikult silmas peame. meie Euroopa integratsiooni prioriteedid tuleb samuti üle vaadata, tuleb vaadata, kuidas Schengen neisse sobitub kui me mõtleme Euroopa kodanikele ja nende kaitsele, kui me tahame neid kaitsta narkootikumide või, või rahapesu eest või inimkaubitsemise eest, kui me tahame neid kaitsta rahvusvahelise kuriteo tegevuse eest, siis tuleb ikkagi esitada küsimus, mida nendes valdkondades on Schengen pakkunud näiteks vaatame Šveitsigi, kas me saame tõesti öelda, et äh, nad on äh, valmis koostööks sellisel ühisel alal? ometigi Šveitsis äh, saavad raha hoiustada ja pangaarveid avada inimesed, kes on otseselt seotud rahvusvahelise kuritegevusega. härra Ensio saab järgmisena sõna suur tänu, härra esimees. suur tänu selle mm, sissejuhatuse eest. mina isiklikult arvan, et Schengeni ala on üks äh, Euroopa äh, suutlikkuse parimatest näidetest selle kohta, kuidas Euroopa on euro eurooplaste elu paremaks muutu, muutev institutsioon härra Coelho ütles ka seda, et äh, tegemist on äh, protsessiga, mis on kindlasti ühise Euroopa lipulaevaks vabadusel, õigusel ja turvalisusel põhineva ala väljakujundamisel. Äh, see ei ole võimalik ilma aga vaba liikuvust tagamata Schengeni hinnangud on näidanud seda, et see süsteem on tõhus ja läbipaistev ning aitab täna garanteerida äh, julgeoleku ning konsolideerib selle põhimõtte, mille aluseks on üksteise äh, vastastikune usaldamine. ma kasutan praegu ära seda, et äh, kohal on proua Escoffier, ja esitaksin teile ühe küsimuse. järgnevat. kas teie arvate, et äh, hiljutised sündmused Prantsusmaal kas nende valguses äh, tõusetub äh, Schengeni usaldusväärsus küsimärgi alla? Äh, Prantsusmaa on väga tõsiselt hoiatanud äh, äh, Rumeeniat ja öelnud, et nad võivad asuda blokeerima Rumeenia liitumist Schengeni alaga järgmisel aastal. kas sellised sündmused ei vii meid mõttele, et võib-olla tuleks nõukogu tasandil asi uuesti kaalumisele võtta? kas ei peaks mitte ühehäälsust kaotama? kas on võimalik äh, selline asi? kas arvestatakse ka sündmuseid või lihtsalt või siiski eduaruannet äh, Schengeni äh, tingimuste täitmise kohta? mida võetakse arvesse? suur tänu! Tšehhi Vabariigi senati esindaja saab järgmisena sõna. suur tänu selle sissejuhatuse eest. Tšehhi Vabariik on üks viimaseid Schengeni liitu, Schengeniga liitunud äh, riike ja meie kodanikud on väga rahul selle liitumisega, see on, see kannab endast tõsist psühholoogilist mõju kui inimesel on vabadus riigist riiki liikuda ilma selleta, et äh, neid piiridel kontrollitakse, tunnevad, et nad on integreeritud ühes alles. Tšehhi kodanikud on asunud ka äh, üle elama naaberriikidesse ja minu meelest on küll väga oluline öö, äh, usaldusväärsust sellises äh, kontekstis rõhutada, me peame suutma kuidagi selgeks teha teistele Tšehhi kodanikud, kes elavad äh, võõrastes riikides, ei ole ohuks äh, kohalikule rahvale. ja ärgem unustagem, et ka väärikus tuleb siin mängu. mul endalgi on kogemusi taoliste juhtumitega näiteks nimelt ühel maanteel tuli äh, politseiauto minu ette, suur silt äh, vilkumas, äh, sõitke meie järgi, mind viidi parkimisplatsile ja kontrolliti auto ja mind ise täiesti läbi ja minu meelest ei ole küll sellised kontrollid lubatavad sallitavad ja mul oleks väga hea meel, kui Tšehhi kodanike osas selliseid kontrolle ei tehtaks, teinekord on neid küll vajalik teha, kuid see, kuidas neid tehakse, ei ole küll kindlasti õige. härra Kalisevski saab järgmisena sõna Poola senatist. aitäh, härra esimees, mina pean ütlema, et ma ei saa tegelikult päris hästi aru, mida minu Kreeka kolleeg ütles kas äh, Kreeka kolleeg tahaks, et uuesti kehtestataks sisepiirid? eile me rääkisime siin Frontexist. mis ju ometi töötab selle nimel, et Schengeni ala laiendada ja kaitsta meie ühist välispiiri. Poola tunneb kindlasti huvi piiriülese viisavaba liikumise vastu, et näiteks Holland, vabandust, Valgevene, Ukraina ja võib-olla veel mõned riigid, isegi autonoomne Venemaa piirkond, endised liiduvabariigid, et isegi neile võiks laieneda teatud liikumisvabadus. ja ma usun, et see on väga oluline just selles valguses, et see on eriti oluline just võttes arvesse omavahelist suhtlemist, sest Schengeni piirkond peab ju kuidagi jõudma lähemale ka nendele riikidele, millel ei ole võimalik astuda Euroopa Liidu liikmeks. vähemalt mitte praegu. ja Schengeni piirkond annabki meile võimaluse neile riikidele läheneda ja meil peaks olema võimalik demonstreerida oma naabritele, oma naabruses olevatele kolmandatele riikidele, et pigem nad kuuluvad ikka Euroopa, mitte Aasia juurde, aitäh. And Mrs Jotova from the Libe committee. proua Jotova Liibest. Euh, suur tänu kas te võiksite meile natukene heita valgust Bulgaaria ja Rumeenia liitumise osas, sellepärast et äh, teie komisjon tegeleb praegu sellega, härra Köpels, ja kas äh, annaksite ülevaate ka eduaruande kohta, äh, kes nende riikide osas siis, kes tahavad järgmisena Schengeni alaga liituda, aitäh! suur aitäh! proua Jänst libekomisjonist. aitäh teile mulle sõna andmast, ma tahaksin öelda kahte asja. esiteks on Schengeni ala väga palju kiidetud, kuid tegelikult on tegemist ju lihtsalt raamistikuga, mis ähm, hõlmab eneses inimeste vaba liikumist. ja me peaksime sellele asjale lähenema realistlikult. teine küsimus seisneb aga selles mismoodi üldse tuleks luua raamistik Schengeni konventsiooni rakendamiseks? on palju inimesi erinevates riikides, kes endalt küsivad, kas Schengeni ala tõesti soodustab kuidagi nende elu. raamistik eh, või siis luud on olemas, kuid liha neil mitte ja seetõttu võiks Schengeni küsimusse tõesti suhtuda realistlikumalt. ja peale selle tahaksin veel rääkida siis kahest. tegemist on väga vastuolulise projektiga nii eh, rahalistel kui tehnilistel, kuid kindlasti ka poliitilistel põhjustel vaadake, millised andmed on äh, kogutud. siin on äh, ju isegi salaluureandmeid. eelmisel nädalal otsustas Euroopa Parlamendi eelarvekomisjon blokeerida rahaeraldised äh, siis kahe edasiseks arendamiseks. teisisõnu väga lihtsalt öeldes ei ole kahe tuhande üheteistkümnendal aastal siis kahele mingit raha ette nähtud, sest kaheldakse, kas siis kahe ajakava on realistlik. ja seetõttu on kogu see projekt sattunud hädaohtu ning seetõttu tahaksin lugupeetud paneeli liikmetelt küsida, kuidas teie näete siis kahe edasiarendusi, võttes arvesse seda, et raha ei ole. võib-olla ma tõesti olen väga skeptiline, aga ehk valgustate mind. aitäh ja proua Tanaka liivekomisjonist. proua Tanaka, suur aitäh, härra esimees. kasutan ära selle võimaluse ning esitan härra Sibensele nõukogust äh, küsimuse võib-olla on veel üks võimalik lähenemisviis Schengeni alale see, et need Euroopa Liidu liikmesriigid, kes ei ole Schengeni ala liikmed, näiteks Ühendkuningriik ja Iirimaa, Nende kohta me teame seda, et neil ei ole võimalik harmoneerida nõudmisi piiri ületamise asjus et ei ole võimalik äh, harmoneerida äh, nõudeid Schengeni ala kodanikele ning äh, neile, kes tulevad viisarežiimiga riikidest, kuid nõukogu on astunud samme Ühendkuningriigi ja Iirimaa heaks selleks, et oleks võimalik neid nõudmisi harmoneerida. kõigepealt tekib probleem ju sellega, kus on inimese alaline esu, elukoht, alaline elukoht sest äh, ka neid, kes ähm, elavad alaliselt Schengeni alas, äh, võib äh, kohelda kolmandate riikide kodanikena, kui nad on kolmandate riikide kodanikud. kas on võimalik astuda samme, et Ühendkuningriik ja Iirimaa saaksid neid inimesi, kes elavad Schengeni alal, kuid kellel ei ole Schengeni riikide kodakondsust, kohelda teisiti kui praegu ning samuti, kas Ühendkuningriigi ja Iirimaa alalised elanikud võiksid saada hõlbustatud ligipääsu Schengeni alale? We got time for reactions from our panelists, so I see meil on nüüd aega vastusteks ja seetõttu ma annan teile sõna samas järjekorras, nagu te saite seda esimesel sessioonil kõigepealt, äh, siis härra Kööpens, teil on sõna suur aitäh teile mulle sõna andmast, ma tahaksin rääkida hollandi keeles. tahaksin tänada kõiki teie märkuste ja seisukohtade eest, panid, panin mõned asjad äh, tallele, kuid äh, keskenduksin sellele, mida ütles äh, härra Coelho Eh, hindamise kohta nende riikide puhul, kes juba on eh, Schengeni eh, liikmesriigid. see ei ole sugugi vähetähtis küsimus, esimese mandaadi ajal viidi läbi väga tõsine hinnang ja teise ajal on see samuti tulemas, näiteks Belgia anti hinnang ja seda võeti väga-väga tõsiselt seda, mida ütles ähm, meie Kreeka kolleeg, äh, kuulasin ka väga hoolikalt, äh, nimelt et äh, kuidas kasutatakse neid andmeid kuritegevuse vastases võitluses, ma viitaksin ühele töögrupile, kelle mandaat on väga selge ja karistusseadustik ei lähe sinna alla, selle mandaadi alla, kuid väga oluline muidugi on jõuda tõhusate tulemusteni. kuid ülejäänu osas ma ei saa teile kahjuks anda küsimust kuulasin ära ka selle, mida öeldi Rumeenia ja Bulgaaria Schengeni liitumisega tähtaegade kohta. ma tahaksin rõhutada seda, et hindamisprotsess käib juba mõnda aega ja viimane peatükk äh, alati nendes eduaruannetes on sissile hinnangu andmine ja kuuendast kaheteistkümnenda detsembrini peaks siis läbi viidma just nimelt see sissi uuring, see viib hindamisprotsessi lõpule nende kahe riigi puhul nüüd äh, vastused Ühendkuningriigi ja Iirimaa osas esitatud küsimustele. on üsna mitu sellist küsimust, mis tegelikult kuuluvad ju liikmesriikide pädevusse ja ainupädevusse. meie töögrupi mandaat ei luba äh, äh, reageerida sellistes küsimustes midagi ette võtta ja seega ma ei saa teile anda ka vastut selles küsimuses, sellepärast et see kõik ei kuulu meie töögrupi pädevusse. loodetavasti vastasin kõikidele küsimustele, aitäh. aitäh ka teile. proua härra Koelha. suur aitäh, härra esimees. mul on kolm märkust. kõigepealt Kreeka sõpradele. mina küll ei kahetse otsust kaotada sisepiirid see oli hea otsus, millest oli kasu Euroopale ja kodanikele ja põhjuseid ma juba selgitasin oma sissejuhatavas kõnes. see aitas kaasa turismivoogudele ja oli üldiselt kõigile kasulik. ma arvan, et Euroopa kodaniku elu oleks palju keerulisem, kui me uuesti kehtestame kontrolli sisepiiridel. ma ei usu, et see oleks õige samm. ja ma ei arva küll, et meil on vaja hakata võrdlema Schengeni süsteemi suure vennaga. kui äh, keegi tahab äh, näiteks tulla Portugali välispiirilt, äh, siis see isik tõepoolest võib edasi minna Hispaaniasse ja Prantsusmaale, kuivõrd puudub ähm, edasine kontroll, aga Portugali piiril töötavad piirivalve- ja politseiametnikud peaksid äh, ka oma tööd tegema. sellisel tasemel, nagu välispiiri kaitsmine nõuab, muidu ei olegi mõtet seda tööd teha. loomulikult, äh, kui te räägite äh, uutest tehnoloogiatest ja uutest passinõuetest ja kõigest muust, siis muidugi on oht, et Euroopa Liit lõpuks muutubki suureks vennaks, kuid selle jaoks on meil isikuandmete kaitse, inimese eraelu kaitse, alased nõudmised ja tegelikult me võiksime tunda uhkust selle üle, millised reeglid me oleme vastu võtnud ja ka selle üle, kuidas me suudame neid rakendada. teine küsimus puudutas äh, Schengeni infosüsteemi teist äh, etappi ehk siis kahte ja ma tahaksin veel kord rõhutada, et Euroopa Parlament tõepoolest on äh, otsustanud külmutada siis kahele ette nähtud raha. see tähendab seda, et on võimalik see raha siiski eraldada, me tõenäoliselt ka teeme seda. aga me teeme seda ainult siis, kui Euroopa Komisjon annab meile kogu nõutud teabe. mina olen seisukohal, et me vajame siis kahte Schengeni infosüsteemi äh, teis-, teise põlvkonna lahendust, kuid siin on mitmeid äh, küsimusi, mis tuleb lahendada, need on seotud äh, turvalisusega. ma rääkisin sellest ka sissejuhatavas sõnavõtus. meil on biomeetrilised andmed, mida me kasutame ja seetõttu on piiridel tekkinud äh, probleem, mida me nimetame John Smithi probleemiks, mis tähendab seda, et kui ähm, kas vahistatakse või lihtsalt äh, võetakse ajutiselt ähm, vahi alla isik, kelle nimi juba on äh, süsteem, siis tekivad probleemid mõned nimed on lihtsalt väga levinud. John Smith tahab minna üle piiri, kuid arvuti ütleb, et John Smith on kurjategija ja äh, üle piiri pääseb äh, see isik ainult siis, kui ta annab sõrme välja, ta tõendab, et tema on üks teine John Smith. aga Äh, võttes arvesse, kui äh, palju on kuritegevust Euroopas ja kui palju varastatakse isikuandmeid ja teiste inimeste identiteete, siis on äh, sõrmejälgede andmine väga hea mõte. ning lisaks on hoiatusteate saatmine teistele ametkondadele samuti hea samm organiseeritud kuritegevusega võitlemiseks. kui keegi on varastanud isikuandmete kaardi siis süsteemist siis äh, me saame anda teate, et äh, see kaart on äh, vabandust, et kui keegi on varastanud auto, siis tegelikult ongi ainuõige võimalus ühel politseiametkonnal anda selle kohta häire kõikidele teistele, sest muidu ei ole neil võimalik teada, et see auto on varastatud või kui isik sõidab autoga ja on seotud organiseeritud kuritegevusega, siis selle auto jälitamine võib aita, aidata jälile jõuda organiseeritud kuritegevusele või mingisugusele rühmitusele. ning selle tõttu on SIS kaks meile ka väga oluline, kuna ta võimaldab kasutada kõiki neid ähm, asju ning äh, me peame selle kindlasti vastu võtma. viimasena vastaksin äh, proua Jotova, meie kolleegi küsimusele ja Bulgaaria-Rumeenia kol-, kolleegidele, puudutab siis Bulgaaria ja Rumeenia liitumist Schengeni alaga mul oli väga hea meel Euroopa Parlamendis võtta vastu eelmisel nädalal Bulgaaria asepeaminister, kes on ühtlasi ka siseminister ning Euroopa Parlamendi jaoks on üks väga selge poliitiline prioriteet võetud vastu. me oleme väga huvitatud sellest, et Bulgaaria ja Rumeenia liituvad Schengeni alaga, seepärast et me kuulume kõik ühtsesse Euroopa perre see, see on selge poliitiline tahe. kuid kui me Schengenist räägime, siis alati ei piisa poliitilisest tahtest. Äh, hindamissüsteemi, hindamissüsteem peab andma oma heakskiidu ning äh, Euroopa Parlament äh, ei saa kuidagi sekkuda sellesse süsteemi, see on valitsustevaheline süsteem ja, ja sellest rääkis juba härra Köpens liikmesriigid äh, peavad äh, äh, kontrollima seda, kas tingimused on täidetud kõikide kriteeriumite puhul ja loomulikult antakse nõukogus praegu ühehäälne otsus sellele. kui Bulgaaria ja Rumeenia ka-, Bulgaaria ja Rumeenia kannavad täna vastutust selles osas, et nad toovad tõendeid selle kohta, et nad täidavad Schengenile seatud tingimused me ootame teid oma sekka, kuid loomulikult tuleb tagada väga kõrge turvalisuse tase, sellepärast et eh, vastastikune usaldus on eh, Schengeni lahutamatu alustala. me peame suutma eh, olla kindlad, et Bulgaaria ja Rumeenia andmebaasid aitavad et piirikontroll on sama kvaliteetne kui teistes liikmesriikides ma loodan, et see hindamisprotsess päädib positiivse tulemusega ja et te saate meiega liituda niipea kui võimalik. suur tänu! suur tänu, härra Coelho ja proua Escoffier! suur tänu, härra esimees, ma tahaksin vastata äh, ühes aspektis, kuid enne seda ma ütleksin, et mulle tundub, äh, kõikide sõnavõtjate seas äh, on pea kõik rõhutanud seda, et äh, Schengeni ettevõtmise keskmes ja Euroopa projekti keskmes on ikkagi kodanik ja see ongi see väärtus, mida me tahame kaitsta, toestada ja tagada, tagada Schengeni alal äh, kodanike vabadus, minu meelest see on väga selge ja väga tugev sõnum. ma üritan öö, teile selgitada Prantsuse riigi seisukohti hiljutiste sündmuste osas, mis äh, meie sõprusriike teinekord on äh, natukene häirinud ja võib-olla ei ole tingimused ka väga hästi meie partneritele ära selgitatud. ma ütleksin teile nii palju, et täna on Prantsusmaal öö, äh, välja selgitatud üksteist miljonit kodanikku, üksteist tuhat kodanikku, kes kuuluvad äh, Euroopa Liidu liikmesriikide kodanike hulka, kuid elavad väga-väga halbades tingimustes. Nad on tulnud Prantsusmaale sellepärast, et taga kiusatakse nende koduriigis ja seega oleme me teinud endast kõik, et neid integreerida loomulikult äh, see tekitab probleeme Euroopa tasandil, kuid ma tahaksin rõhutada seda, et valitsus äh, pole äh, mitu kuud neid jõupingutusi suurendanud, sellepärast et loomulikult oleme saatnud Bukaresti oma saadikud, kes on kohtunud integratsiooniministriga seal seega äh, Rumeenia võiks äh, läbi Pariisi politseiprefektuuri, see on ainult üks näidetest, saada neli, saata neli oma ametnikku sinna selleks, et tegeleda just nimelt inimkaubitsemise vastase võitlusega. selline koostöö on meil juba paigas äh, mille aluseks on muidugi eh, nende inimeste, kes elavad sellistes jubedates tingimustes, väärikuse tagasiandmine. Prantsusmaa on mitu korda seda rõhutanud ja alles hiljuti samuti. valitsus on ka väga selgelt välja öelnud, et valitsus on alati tahtnud rakendada äh, täiesti ühemõtteliselt Euroopa õigustikku, võib-olla teinekord jah, teatud vigu tehti, vääriti mõistmisi, saate aru ilmselt, et ma ei lähe kaugemale, ma olen aga teie sõnadest täiesti selgelt aru saanud ja annan need edasi, nii nagu nad olid mõeldud. täna on aga iga liikmesriigi kohustus äh, astuda samme selleks, et inimeste õigused oleks tagatud ja et need inimesed, kes saadetakse tagasi nende kodumaale, et nende eest võtaks riik ise vastutuse Äh, artikkel kolm aluslepingust, mis näeb ette äh, inimeste vaba liikumise, ei näe ette äh, seda, et need inimesed saadetakse lihtsalt naaberriikidesse, vaid tuleb leida mingisugune konkreetne lahendus. kõik need sammud minu meelest astuti väga hästi koordineeritult, mõistes väga hästi teineteise olukorda ja mulle tundub, et tulevikus peame me üles näitama piisavat äh, lahkust teineteise suhtes, et edasi liikuda. Prantsusmaa on äh, valmis oma abi andma kõigile, me oleme seda ka näidanud äh,, sellepärast et oleme käivitanud äh, koostegevusplaanid, mille taga on ka suured rahalised vahendid ja valitsus, Prantsusmaa valitsus kontrollib just nimelt seda, et kõik need eraldatud ähm, rahasummad kasutatakse just nimelt äh, nende inimeste abistamiseks, kellele tuleb väärikus tagasi anda. suur tänu! ja suur aitäh kõigile, sest me oleme suutnud selle ähm, teise paneeli lõpetada ja seda õigeaegselt. ja see tähendab seda, et meil on võimalik minna viimase osani meie kahepäevast, kahepäevasest seminarist ning äh, selle viimase äh, paneeli jooksul võtame me seminari kokku ja me kutsume äh, presiidiumi laua taha proua Olga Siireni äh, kes on Belgia senati senaator, nii et me saaksime siis minna viimase osa juurde, aitäh kõigile!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 kui te nüüd palun asuksite uuesti oma kohtadele, siis oleks meil kõigil hea meel, sest me saaksime ometi minna oma seminari viimase osa juurde. tegemist on viimase osana, viimase osaga, kuid ähm, kohalviibijad, kes soovivad sõna, saavad seda endiselt teha. seda pärast seda, kui meie viimased kaks äh, esinejat on äh, esinenud. kõigepealt esinen mina, sest ma olen liibe, liibe komisjoni esimees ja ma annan endast viima, et lõpetada õigeaegselt ma püüan lõpetada õigeaegselt ka sellepärast, et ma tean, et paljud soovivad istuda lennukile ja sõita koju. ning veel kord kasutan ma siis võimalust teid kõiki kiita ja tänada selle eest, et mul on osaks langenud rõõm ja privileeg ja au siin Euroopa Parlamendis äh, võtta vastu külalisi liikmesriikide parlamentidest, kuna meil toimub siin äh, parlamentidevahelise komitee koosolek, kus me vahetame mõtteid ja arvamusi kõikide Euroopa Liidu rahvusparlamentide liikmetega ning samuti Euroopa Parlamendi liikmetega. ja meie viimane paneel ei ole mõeldud mitte selleks, et me hakkaksime uuesti, uuesti arutama asju, mida juba on piisavalt arutatud sest äh, me oleme nüüd väga viljakate diskussioonide käigus juba äh, väga palju uusi elemente käsitlenud. ma tahaksin äh, hoopis teha mõned kokkuvõtted. mina ise saan sellest uuest kontseptsionaalsest ja operatiivfaasist, kus me praegu oleme, aru järgmiselt. me kirjutame uut peatükki Euroopa protsessi ajalukku. ja ma usun, et äh, kõige tähtsamaks osaks sellest peatükist on Lissaboni lepingu jõustumine, sest äh, see tähendab meile kõigile väga palju. pärast Lissaboni lepingu jõustumist on kogu vabadusel, õigusel ja turvalisusel äh, põhinev ala, mis loodi Amsterdamis üheksakümne seitsmendal aastal lõpuks ometi muutunud Euroopa eesmärgiks, täieõiguslikuks eesmärgiks. ja kui me selle eesmärgi täidame, siis kaob põhimõtteline lehe Euro-, lõhe Euroopa ja liikmesriigi tasandi vahel mis tähendab seda, et nii Euroopa Parlament kui rahvusparlamendid selleks, et aidata kaitsta vabadust, ähm, justiitsküsimusi ja turvalisuse Euroopa kodaniku heaks, saavad seda paremini teha. Lissaboni lepingu jõustumise tähtsaks osaks on põhiõiguste harta ning äh, põhiõiguste hartast ei tohi kunagi loobuda, sellest ei tohi lihtsalt üle vaadata, see ei olegi võimalik kuid Lissaboni leping ei ole mitte ainult Euroopa Liidu ja Euroopa Liidu toimimise lepingu konsolideeritud versioon, vaid seal tõepoolest on ka põhiõiguste harta. see on õiguslikult siduv ning toob Euroopa kodaniku Euroopa loomisprotsessi kesk, keskmesse. demokraatlik ähm, aruandekohustus on samuti väga tähtis element, mis muudab meie tegevuse legitiimsemaks ning samuti tõhusamaks just sellepärast on väga oluline toimida õigesti ka lähimuspõhimõtte ja proportsionaalsuspõhimõtte austamisel. eriti olulised on need põhimõtted siis, kui me arutame rahvusparlamentide ja Euroopa Parlamendi omavahelist suhet. me peame töötama koos, peame töötama koos kogu aeg ning äh, meie omavaheline dialoog on olnud oluline ka siis, kui räägiti Euroopa siseasjadest äh, ja, ja turvalisus, äh, julgeolekupoliitikast ning komiteed, mis on meiega seotud, näiteks COSI, peavad suutma aru saada ja arvesse võtta ka liikmesriikide siseriiklikust julgeolekustrateegiast. see on oluline siis, kui me vaatame Euroopa õigusloomelist protsessi ning seetõttu oleme me väga rõõmsad kõigi üle, kes on kahepäevase seminari jooksul sõna võtnud. me rõõmustame isegi kriitiliste sõnade üle, sest eh, tavaliselt on selline kriitika õigustatud, kuna see põhineb elementidel, mis võib-olla ei ole kõigile vastuvõetavad ja mida seetõttu tuleb eh, veel arutada, seda me olemegi teinud. me oleme näinud ka seda, et eh, nüüd on jõudnud kätte uus operatiivkoostöö ajajärk. ja mis puudutab erinevaid agentuure ning nende ülesehitust, siis on need agentuurid äärmiselt oluliseks meetodiks, mille abil tugevdatakse koostööd liikmesriikide vahel. ning seetõttu peaks nende agentuuride töö toimuma sidusalt ja strateegia ähm, alusel, nii et välditaks äh, üksteise töö topelttegemist. operatiivne solidaarsus. operatiivne solidaarsus on põhimõte, millest kõik liikmesriigid äh, võidavad ja seetõttu on operatiivkoostöös solidaarsuse ülesnäitamine väga oluline. ja loomulikult äh, peab seda koostööd kontrollima parlament nii Euroopa Parlament kui Rahvusparlament. ja komisjon peaks Lissaboniliseerimise protsessi, nagu seda tuntakse, kiirendama, sest sellest võidaksid kõik kõnealused agentuurid ning seetõttu võime loota, et komisjon oma ettepaneku esitab enne kahe tuhande üheteistkümnenda aasta lõppu ehk siis vähem kui kaks aastat pärast Lissaboni lepingu jõustumist me teame, et läbirääkimised juba käivad, nendeks küll kulub aega ja selline protsess ei saagi olla ehm, lihtne, kuid komisjon arvab, et kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta keskpaigaks on protsess lõpetatud. Lissaboniliseerimine puudutab endise kolmanda samba ehm, õigusakte ja nende konsolideerimist tõenäoliselt seda tööd ei saa teha kiiremini, kuid me palume teisi institutsioone ja liikmesriike leida pragmaatilisi lahendusi nii Euroopa kui liikmesriigi tasandil ja anda asjakohast informatsiooni, mida me vajame demokraatlikuks järelevalveks, sest just see on meie aruande kohustuse kõige tähtsam osa järelevalvekohustus on midagi sellist, mida parlament jagab kodanikega nii liikmesriigi kui Euroopa tasandil ja seetõttu ma teen ettepaneku, et kõik, kes on tulnud meie praegusele seminarile, säilitaksid kontakti Euroopa Parlamendi libekomisjoniga, et ka tulevikus oleks võimalik teha eh, head koostööd, olgugi mitteametliku raamistiku raames, eh, kus siis vahetataks pidevalt eh, asjakohaseid andmeid ja informatsiooni ning me teeme ka ettepaneku järgmiseks koosolekuks, kus me arutaksime selle konverentsi jätkumeetmeid ja järgne kohtumine peaks toimuma siis, kui Euroopa Liit saab uue eesistuja. formaat jääks samaks ja järgmisel koosolekul saaksime arutada, mida vahepeal on parandatud ja mis veel vajab parandamist. lõpp lõpetuseks tahaksime öelda, et kõik kõikidele nendele hinnangutele, mida me oleme andnud agentuuridele, on vaja ka mm, lisada poliitilist väärtust. Europol, Eurojust, Frontex, äh, Schengeni institutsioonid. meie siin parlamendis saame ju aru, kui tähtis on parlamentaarne järelevalve ja saame aru, et me alati esindame kodanikke, seetõttu on kodakondsus siin keskne kontseptsioon. ja nüüd, kus Lissaboni leping on lõpuks jõustunud, saame me keskenduda sellele, mis on kõige olulisem ja see ei ole mitte kaubad, teenused või ühisraha. kuigi ühisraha ja ühisturg on olulised, kuid kõige olulisem on kodakondsus ja kodanikuks olemine me peame teadma ka oma piire, sest rohkem kui üks kord on rõhutatud, kui suur segadus praegu valitseb. kõik institutsioonid ja agentuurid, agentuurid, mis on seotud vabadusel, turvalisusel ja õigusel põhineva alaga, eh, teevad küll oma tööd, kuid nad ei asenda liikmesriikide tööd. Nende peamine ülesanne on koordineerimine ja koostöö. selleks on nad ellu kutsutud. Nad kindlasti ei tohiks kuidagi väärata seda tööd, mida teevad liikmesriigid. vastupidi, nad peavad seda tööd tegema koos liikmesriikidega, kuivõrd eesmärgid on ühised. ja see eesmärk võib paista keeruline, kuid tegelikult on viimasel ajal väga lühikese aja jooksul saavutatud väga suurt edu. alles hiljuti need agentuurid ju alustasid tööd, nagu meile kõigile on siin ka meenutatud, ainult kahekümne viie aasta eest äh, tehti esimene samm äh, Schengeni ala loomise suunas, ähm, ähm, kui viis äh, riiki lõid piirideta ala. nüüd aga osalevad selles alas juba peaaegu kõik liikmesriigid ning vastavalt Dublini konventsioonile on nüüd saavutatud hoopis uus tase Euroopa Parlament on selgelt väljendanud oma seisukohta ka tänasel koosolekul. me mõistame, et on, et valitseb suur vastuseis liikmesriikides, me saame aru, et see on probleem. ma arvan, et me peaksime koguma andmeid ja näiteid ja siis me peaksime hindama, neid andmeid ja näiteid ja kui Hispaania saab eesistujaks, siis ähm, on meil võimalik omakorda samuti neid küsimusi lähe-, lähemalt vaadata ja hinnata seda, mis on muutunud pärast seda, kui Lissaboni leping jõustus, sest Lissaboni leping muudab ähm, ähm paljut, äh, mis puudutab Euroopa integreeritust ja asetab need probleemid, mis meil kõigil on, ühtsed probleemid ähm, Euroopa konteksti, tõelisesse Euroopa konteksti, tõelisele Euroopa tasandile. kuskil ei ole kirjas, et on vaja ühtset Euroopa karistusseadustikku või isegi ühtset ähm, Euroopa kriminaalõigust, kuid on selge, et on vaja konvergentsi, lähenemiskriteeriumid. ja on ka tarvis, et institutsioonid töötaksid välja ühtsed arvandmed ja ühtsed mõõdikud, mille abil defineeritakse sellist käitumisviisi, mida on võimalik eh, pidada aluseks, mille alusel saab isiku võtta vastutusele. nii et kõik saaksid sellest ühtemoodi aru, kuivõrd piiriülese kuritegevuse ja piiriüleste ohtude puhul jääb ju väheks sellest, mida liikmesriigi enda prokurörid teha suudavad või enda kohtuasutused sellega on küll seotud mitmeid probleeme, kuid ma loodan väga, et aja jooksul me need ületame. ja lõpetuseks, päris lõpetuseks tahaksin ma rõhutada, kui oluline on meie enda suhtumine. ja seetõttu on meil vaja teha ehm, rohkem koostööd, mitte ainult eh, tehnilisel tasandil, mis muidugi on väga keeruline, sest tegemist on keeruka tegevusvallaga, keegi ei vaidle selle vastu kuid lisaks tehnilisele koostööle tuleb teha ka teistsugust koostööd. Lissaboni leping ei ole meie tööd lihtsamaks muutunud. vastupidi, institutsioonilised äh, korralduslikud meetmed, mis Lissaboni lepinguga on ette nähtud, on paljugi, äh, paljuski keerulisemad, kui Euroopa Liit on iialgi varem näinud. aga ikkagi me võime teha koostööd ja jõuda arusaamisele, millist, millisel moel on meil võimalik regulaarselt kohtuda ja andmeid vahetada ja millisel moel on võimalik muuta oma koostöö mõtestatuks. nii et need praktilised sammud, mille abil me kodaniku ja tema õigusi teenime, tõesti midagi tähendaksid. ja nagu öeldud, ei ole meie koostöö ainult tehniline, vaid kindlasti ka poliitilist laadi. seega on meie eesmärgiks ise paremini õppida tundma kodaniku tahet ning kodanikule paremini selgitada, mis siin toimub. eile me juba kuulsime, et ähm, mõnikord valitsevad vääritimõistmised ja need tuleb ära klaarida, tuleb selgitada, mis Lissaboni lepingu puhul on tõsi ja mis hoopiski mitte millised äh, uued nõudmised äh, esitatakse agentuuridele, näiteks Frontexile? mis äh, sellest, mida Schengeni kohta arvatakse, on tõsi, mis mitte? kui me kõik selle välja selgitame ja seda selgitame ka teistele, siis teeme me väga hästi, sest Euroopa kodanikul pole praegu halli aimugi sellest, mis Euroopa Liidus toimub. nii et kodanikuga tuleb vestelda ja ühise jõupingutuse varal talle näidata, kui väga me temast hoolime ja et kõik keerlebki ümber kodaniku ning tema põhiõiguste ja vabaduste. ning äh, institutsioonide ja parlamentide vahelised koostööformaadid on ka mõeldud selleks, et kodanikku paremini teenida. nüüd annan ma sõna Belgia senati senaatorile proua Olga Svihenile ning kui ta on rääkinud, äh, siis ähm, algab lõppdiskussioon. palun, proua, teil on sõna. Äh, suur tänu sõna saamast. Äh, ma olen endine Euroopa Parlamendi saadik ja praegu töötan föderaaltasandil Belgias, kuid olen kontaktis ka Belgia teiste võimutasanditega on täiesti selge, et äh, see, mida minu kolleegid ütlesid, on täiesti äh, õiged ja olulised. see, et äh, ei mõisteta Euroopa kõiki samme, on tõsi, eriti mis puudutab julgeoleku ja kodakondsuse osas, sellega tuleb arvestada. Te teate, et meil on juba üsna palju raskusi Euroopa tasandil tunnistada laiemas perspektiivis, et teinekord oleme me näinud arenguid ja territooriumite muutusi ja majandusolude muutusi, kuid mis puudutab äh, esindatust ja kontrolli, äh, kodanike vabaduste kaitset, selles osas on täiesti selge, et tahe läbipaistvuse järele ja vastutuskohutuse tapmisjärele, seda ei mõista praegu kodanikud. muidugi me võime tunda rõõmu selle üle, et lõpuks öö, äh, oleme me mõistnud, et meil on väga tõsine vajadus öö, äh, siduda kõigepealt Euroopa Parlament ja siis rahvusparlamendid selle protsessiga äh, see käib käsikäes meie kontrollivajadusega, see puudutab nii operatiivpädevust nii Europoli kui Eurojusti puhul sellepärast et äh, na, äh, vahepeal nende loomisest alates tänaseni on toimunud väga suured arengud. mis puudutab demokraatlikku kontrolli, siis on äh, ülioluline, et Europol tegutseks läbipaistvalt seda nii institutsioonide suhtes, nii Euroopa Nõukogu kui ka Euroopa Parlamendi suhtes. me teame väga hästi, et teinekord äh, arvatakse või tuntakse, et äh, valitsused äh, on teinekord suurema rolli võtnud kanda kui parlamendid ja mis puudutab Europarlamenti ja Europoli, siis selles osas ei ole sugugi kõik veel selge kui me rääkisime päde-, räägime pädevustest, võimust ja rahvusparlamentide puhul kaeveldakse ka selle üle, et äh, ei ole tagatud piisavat kontrollipädevust. juba kahe tuhande teisel aastal öeldi, et äh, tuleb äh, leida institutsioonilises raamistikus piisavalt vahendeid selleks, et demokraatlik kontroll tagada piisaval tasandil ja hinnanguliselt võib öelda, et ettepanekud, mida on tehtud Lissaboni lepingus, ei ole enam vastu sellele, et rahvusparlamendid Europoli kontrollis osalevad kuid samas on see siiski piiratud, sellepärast et määrus, määrusega siis tegevuskava kontrolliga ja loomisdokumentidega ette on nähtud Euroopa Parlamendi kontroll, kontroll, millega on liitunud siis rahvusparlamendid, kuid küsimus jääb paika samamoodi, mismoodi äh, Äh, siis organiseeritakse need suhted äh, rahvusparlamentide ja Euroopa Parlamendi vahel, minu kolleegid ütlesid, et väga oluline oleks see, et see koostöö oleks täpsem ja tõhusam, ärgem unustagem ka poliitilisi äh, kaalutlusi, tegemist ei ole tehnokraatliku või automaatse tehnikute vahelise koostööga, me räägime siin lisandväärtuse andmisest, poliitilise lisandväärtuse andmisest, mis, mis aitaks siis edendada kodanike õigusi, vaid puudutab ka otseselt meie suutlikkust eh, siis levitada informatsiooni eh, ja paremat informatsiooni eh, tuleb vastastikune usaldus jalule seada. jah Äh, eelarvekontroll on tagatud, kuid kas see eelarvekontroll äh, on äh, Euroopa Parlamendi südamikuks osades aspektides jah, kindlasti, kuid ähm, asi on veel lahendamata rahvusparlamentides. mikrofon kõnelejale, mikrofon mikrofon. Voilà. Est-ce qu'il faudrait kas peaks ja see on arutelu, mida tuleks kindlasti pidada, loodame eh, Rahvusparlamenti ja Euroopa Parlamenti koondav eh, segakomisjon, eh, siis tuleb, tekib küsimus subsidiaarsuses, kui tihti see kokku tuleb, millised on selle õigused kas igas, ähm, kas iga rahvusparlament peaks oma delegatsiooni saatma Europoli, need on küsimused, mida tuleb arutada, sellepärast et on väga kahetsusväärne, et kui toimuvad sellised kohtumised nagu tänane, lahkume me siit teatavate järeldustega ja nagu kolleegid ütlesid, väga huvitav on teineteist näha, kuid samas ütleme, et me ei ole eriti mingisugust äh, edasiminekut taganud. mis puudutab Eurojusti, siis on täiesti selge, et artikkel kaheksakümmend viis Euroopa Liidu asutamislepingust näeb ette seda, et parlamendid on taas kord kaasatud Eurojusti tegevuse hindamismenetlusse. kaheksakümmend viis lõige Lissaboni lepingust nõuab äh, läbipaistvust karistusõigustiku osas, rahvusparlamentide rolli määravad kuuskümmend kaheksa ja kuuskümmend üheksa lõiked ja lõige seitsekümmend näeb ette, ette seda, et rahvusparlamendid peavad äh, olema piisavalt informeeritud Eurojusti tegevuse osas. seega meil on äh, vahendid äh, ja instrumendid seda kontrolli rakendada ja nüüd on siis järgmine küsimus, et kes nendest rahvusparlamentidest peaks siis tegutsema selleks, et mõjutada seda hindamisraportit? need esitat-, kui need esitatakse rahvusparlamentidesse, need hindamisraportid, me peame mõtlema sellele, kas meil on võimalus mingisugust ühislugemist korraldada. sest kui me suudame, kui me ei suuda võrrelda vastastikuseid hinnanguid, oleks vähemalt hea meel arutada läbi, et mida me sellisest kontrollist üldse ootame. nõukogu otsus nägi Eurojusti puhul ette nõukogu ja parlamendi teavitamist ainult Eurojusti tegevuse kohta. ja lubage mul äh, seega kutsuda teid üles äh, öelda, et äh, peaks mõtlema hoopis järgmisele küsimusele, kas rahvusparlamentide tegevuse laiendamine vastavalt lõikele kolmkümmend kaks nõukogu otsusest aastast kaks tuhat kolm Äh, aitab üldse kaasa Eurojusti tegevuse tõhusale hindamisele? kas me ei peaks mõtlema selle meetme toestamisele ja kas mitte ei peaks veel kord äh, mõtlema ühtsele süsteemile läbi äh, siis selle ühise komisjoni Rahvusparlamendi ja Euroopa Parlamentide vahel? ma rõhutaksin tõesti tõsiasja, et parlamendi kontroll peaks kujutama endast kontrolli kodaniku esindajate poolt ja niimoodi annaksime me kodanikele veelgi enam tagatisi meie soovi kohta luua need kaks äh, jõulist äh, institutsiooni, et nende institutsioonide loomise taga ei ole su-, äh, taga on nii kodanikukontrolli tagamine vaid et me saame anda neile ka tagatisi ka selle kohta, et me oleme valvel julgeoleku osas, nende õiguste kaitsmise osas, aga kindlasti ka demokraatlike vabaduste kontrollimise osas. tegemist on väga-väga suure riigiga nii-öelda, kuhu kuulub kakskümmend seitse riiki ja demokraatlik kontroll tuleb ka siin tagada kuid me peame olema vastutustundlikud ja loomulikult käituma äärmiselt läbipaistvalt selleks, et eh, säiliks usaldusväärsus meie sammude osas. Eh, suur tänu tähelepanu eest! Eh, suur tänu, proua Srien! ja nüüd mõned minutid lõpparuteludeks. kõigepealt proua Di Romolo kes on Itaaliast. aitäh, härra esimees. teemad, mis siin kohtumisel tõstatusid, äh, omavad kindlasti mõju nii Euroopa kui riiklikel tasanditel. Äh, vabadus, äh, turvalisus, võitlus terrorismi ja organiseeritud kuritegevusega, ebaseadusliku sisserändega võitlemine, integratsioonipoliitika, loomulikult need asjad on omavahel seotud, aga ühelgi liikmesriigil ei ole piisavalt vahendeid selleks, et oma, et nendega hakkama saada, nii et iga päev mõistame me, kui vajalik oleks siin ühtne poliitika. Euroopa Liit kasutab agentuure üha tihedamalt ja see tundub olevat õige poliitika, aga kui agentuurid tahavad tegutseda tõhusalt, siis neil on vajageid vahendeid ja piisavaid finantsvahendeid ja peab olema selge tahe teha koostööd riiklike ametkondade poolt. ja seetõttu see, mida me eile ütlesime Frontexi koha pealt, mida hakatakse tugevdama, see kehtib samamoodi ka Eurojust ja Europoli puhul, on vaja suuremat koostööd, suuremat info vahetamist ning see tähendab seda, et me saame paremini võidelda terrorismi ja organiseeritud kuritegevusega. välispiiride kontroll kui me tahame vältida selliste inimeste ekspluateerimist, kes seovad meie randadele meeleheites, siis eh, ei saa seda lihtsalt eh, suunata nendele riikidele, kes on eh, geograafiliselt kõige sobivamas kohas sellise fenomeni jaoks. meil on vaja poliitikat, mis põhineks solidaarsusel eile ütles üks Itaalia Euroopa Parlamendi liige, et meil on vaja saavutada tasakaal turvalisuse ja õiguste kaitsmise vahel. jah, põhiõigused on siin kaalul ja need on kriitilised, mis puudutab pädevuste üleandmist riiklikelt ametkondadelt Euroopa tasandil, see tähendab seda, et meil on vaja garantiisid ja peame kindlustama, et kõik Euroopa agentuurid on alati vastutavad nende asjade eest, mida nad teevad ja see on ka oluline edasise töö edasist tööd silmas pidades. see tähendab seda, et kõik Euroopa Parlamendi liikmed oleks kaasatud agentuuride töösse ja see tähendab ka seda, et me kasutame seda poliitilist mitmekesisust, mis meil on nii Euroopa kui riiklikul tasandil, et garanteerida, et meil oleks paigas kõige parem poliitika selliste küsimustega tegelemiseks, nagu on Stockholmi programmis kirjas viimasel konverentsil Euroopa Parlamendis paluti komisjonil paika panna töödokument, enne kui konkreetseid ettepanekuid tegema hakatakse. konsulteerimisdokument peab minu arvates üritama saavutada töötavaid praktilisi lahendusi. ja me peame vältima valesti mõistmisi, mis puudutab äh, liikmesriikide poolt ettevõtvaid poliitikaid. me üritame defineerida tõhusat ühtset äh, ala ja seda peame me siin valdkonnas kindlasti ka tegema. härra Karidis, palun, Kreeka parlamendist. see debatt äh, mida me oleme viimase paari päeva jooksul pidanud, on minu arvates olnud väga kasulik meile kõigile üks järeldus on, et äh, siin võtmevaldkonnas äh, peab Euroopa Liit äh, olema eeskuju näitaja, me peame liikuma edasi isegi kiiremini. paljudes valdkondades oleme me endiselt ajast maha jäänud ja meie parlamentides peame üritama seda protsessi edasi viia oleme üritanud viimase paari päeva jooksul oma arvamused siin kokku tuua ja ma arvan, et üks järeldus äh, sellest sessioonist on, et Euroopa institutsioonid ja need mehhanismid, äh, mis tegelevad kodanike kaitsmisega, kes, mis võitlevad organiseeritud kuritegevuse ja ebaseadusliku sisserändega, nendes valdkondades on Euroopa poliitika vajalik ja ma arvan, et see on oluline kui me tahame inimõigustest kinni pidada, neid väärtusi peab paremini kaitsma ja ta, ma, ja nendega peab rohkem arvestama ka meie poliitika kujundamises. ma arvan, et oluline on see, et kui me täna siit lahkume, võtame me endaga kaasa selge sõnumi. liikmesriikidel on erinevad pinged selle probleemiga seoses. Itaalia kolleeg rääkis Itaalias, mina räägin Kreekast on riike, kes siin väga suurt koormat kannavad, eriti mis puudutab siis ebaseaduslikku sisserännet ja organiseeritud kuritegevust, narkokaubandust. Euroopa ja ühenduse solidaarsus ei peaks piirduma ainult meeldivate sõnadega, meil on vaja ka tegusid ja finantsvahendeid ja meil on vaja ka poliitilisi otsuseid selleks, et äh, toime tulla meie ees olevate probleemidega, sest äh, nende kahe päeva jooksul ma ei ole selgeid vastuseid veel kuulnud minu ja meie jaoks on tegemist äärmiselt olulise teemaga, me peame korralikult kaitsma Euroopa Liidu välispiire. ka on oluline, et eh, me tuleksime toime Türgiga, mis eh, teeb sõjalisi operatsioone Vahemerel, see peaks olema selge kõigile Euroopa Liidu liikmesriikidele, see on vastuvõetamatu, meil ei saa olla siin äh, lõhenenud lähenemist, me peame siin tegutsema ühiselt ja saavutama vajalikud kokkulepped. esiteks peaksime aga omavahel suutma kokkuleppele jõuda. nüüd Eurojust ja Europoli küsimus toetame siin, siin öeldut ja olen nõus argumendiga, et äh, kuni Euroopa Liidu kodanikud ei tunne ennast kaitstuna, Äh, levivad ksenofoobia, rassism, sest et äh, siin äh, puudub usaldus kodanike ja institutsioonide vahel. ja meie kohustus nii Rahvusparlamentis kui Euroopa Parlamendis on see lõhe üritada ületada. see on lõhe, mis eksisteerib igal pool Euroopa Liidus. me peame Äh, kindlustama, et meie vastused garanteeriksid äh, turvalisuse Euroopa kodanikele. härra esimees, me ei saa lihtsalt vaadelda Euroopa valuutat, majanduspoliitikat äh, ja muid selliseid valdkondi, me peame kindlustama, et me tegeleme poliitikatega, mis on olulised kodanike turvalisuse huvides igapäevaselt. proua Koomes, palun aitäh, härra esimees. ma arvan, et tegemist on olnud äärmiselt kasuliku debatiga ja me peame jätkuvalt äh, äh, pidama selliseid kohtumisi Euroopa Parlamendi ja rahvusparlamentide esindajatega. eriti tahaksin rõhutada, et selle debati, nende diskussioonide selge tulem on asjaolu, et äh, palju edu on saavutatud juba sellistes valdkondades, kus kakskümmend aastat tagasi tundus edu saavutamine veel täiesti võimatu. Äh, arvestades, millised olid traditsioonilised suveräänsuse ideed, mis meie riikides olid levinud. seetõttu on meie esindajate jaoks oluline leida vastuargumendid sellistele argumentidele, mis üritavad takistada tuleviku progressi. ja sest, et see on oluline, et Euroopa kodanikele tagada vabadus ja turvalisus. nii et sellest seisukohast äh, meil on ilmselgelt vaja Euroopa prokuröri ametit meil on üleilmastumise ajastu, ajastu, kui piiriülene kuritegevus kasutab ära kõiki võimalusi, mis tal on. tänapäeval eksisteerib see paljudes erinevates vormides. niisiis saaks sellest oluline vahend eh, täiendamaks seda, mis juba eksisteerib riiklikul tasandil, ilma selle eh, vahendita ei suuda me garanteerida oma kodanikele need, need vabadused ja selle turvalisuse, mida me neile tahame kuulasime just selgitust Schengeni süsteemi hindamise kohta, meie kolleeg härra Koeiu eh, selle selgitas, et eh, me tahame kaitsta oma kodanikke nende ohtude eest, eh, mis väljaspoolt peale tungivad. aga peame mõtlema ka nende ohtude peale, mis eksisteerivad Euroopa-siseselt. Euroopa prokurör peaks just sellist tüüpi küsimustega tegelema valdkondadega, kus eh, riiklikud jurisdiktsioonid ei saa üksi hakkama ja kus koostöö erinevate riikide vahel on vajalik. meie rolliks ei tohiks lihtsalt olla kontrolli ja järelevalve läbiviimine. me peame üritama ületada seda öö, eh, öö, eh, neid jõudusid valitsuste poolt, isegi kurjategijate poolt, kes ei taha, et äh, selline vahend sisse viiakse. et luuakse Euroopa prokuröri amet, millel oleks piiriülesed pädevused. ja Europol, Eurojust, Frontex, need on kõik osaks Schengeni piirkonnast, niisiis saaksid nad äh, äh, töötada koos siseriiklike pädevustega selleks, et anda lisaväärtust sellele, mida, millega need valdkonnad juba tegelevad. Poola parlamendi saadik saab sõna. suur aitäh, härra esimees olen kuulanud eh, tervet rida huvitavaid eh, kõnesid, olen kuulanud seda diskussiooni viimase paari päeva jooksul ja kahtlemata vajab Euroopa Liit tervet rida olulisi eh, institutsioone, et eh, tõhusalt toimida. see on mõistetav, aga samas peame me lähenema ettevaatlikult, sest eh, administratsioon, bürokraatia, sellele meeldib kasvada, seetõttu peame käituma mõõdukalt ja selles kontekstis suhtun mina skeptiliselt äh, Euroopa prokuröri ameti loomisse. institutsioon, millel ei ole õiguslikke vahendeid ja seetõttu ta ei saa korralikult funktsioneerida. seetõttu on minu jaoks olulisem kasutada olemasolevaid institutsioone selle asemel, et hakata uusi looma. konkreetselt leian ma, et tuleks ette võtta meetmeid selleks, et äh, suurendada koostööd äh, äh, erinevate siseriiklike prokuröri ametite vahel. tean omast kogemusest, et selles valdkonnas on puudujääke. näiteks õigusabi erinevate riiklike prokuratuuride vahel ehk siis me ei eh, tohiks eh, luua uusi institutsioone, vaid peaksime kasutama selliseid, mis on juba paigas, sest eh, liiga suur bürokraatia saab ohuks meie koostööle. aitäh, härra Diasemeira, palun. aitäh, härra esimees, võtan sõna lühidalt. esiteks sooviksin öelda, et suhtun väga positiivselt nendesse kahesse kokkuvõttesse, mida presiidiumi laua tagant kuulda võis. tahaksin teha panuse meie äh, tulevasse debatti, mis puudutab äh, menetlust, mida kasutatakse agentuuride üle kontrolli teostamisel. kõige parem formaat oleks see, mille me panime paika siis, kui me arutasime nõukogu otsuse üle, mis rääkis eh, siis ühiskomiteest, ühiskomisjonist, kus oleks eh, ka libekomisjoni liikmed ja rahvusparlamentide vastavate komisjonide liikmed. selline ühiskomisjon saaks eh, töötada kas täiskomisjonina või piiratud formaadis, see võiks kohtuda kaks korda aastas, pluss muudel aegadel kui eh, selle kogunemine osutub vajalikuks erakorraliste sündmuste tõttu. koht võiks olla Brüssel ja töö sisu oleks eelarve küsimused. eelarve eelnõu, eelarve eh, täitmine, eh, teiseks iga-aastased tegevused, ja ka tegevuste ettepanekud ning tegevuste kohaldamine. kolmas valdkond oleks äh, direktorite ja agentuuride presidentide ametisse määramine ja neljandaks info ja järelevalve ning eh, erakorraliste eh, olukordade käsitlemine. ja tuleks eh, mõelda ka info ja siis info, mida agentuurid ise taotlevad Äh, aitäh, härra esimees, aitäh sellise sessiooni organiseerimise eest, sest äh, see annab äh, rahvusparlamentidele võimaluse paremini mõista seda, mida meie siin Euroopa Parlamendis teeme ja ehk see eemaldab ka mõningad reservatsioonid. veidi aega tagasi mainisite seda segadust, mis on rollide ja pädevuste koha pealt ja seda oleme näinud ka viimase paari päeva jooksul aga seda käsitlesid ka äh, Itaalia liikme äh, kõne veidi aega tagasi. Mit... Äh, Euroopa Parlament ei ole vastutav konkreetsete peaministrite ees nagu rahvusparlamendid, vaid vastutab otse viiesajale miljonile kodanikule. mõningatel liikmesriikidel on muidugi sõpruslepingud, Äh, lepingud, mis puudutavad ainult inimeste heaolu ja väärikust, parlamendis äh, on see ka selge ja seda rõhutatakse. viimaste kuude jooksul on komisjon et äh, käsitlenud seda Itaalia-Liibüa lepingut, sõpruslepingut ning samuti ka läbirääkimisi, mis leiavad aset Liibüa ja nõukogu vahel. teame, kuivõrd keerukas on selle kokkuleppe koha pealt infot saada ja meie komisjon või terve rida inimesi siin komisjonis on tõesti üritanud äh, rõhutada, kuivõrd hämmastunud nad on sellist tüüpi lepingu üle. loomulikult äh, ei viiakse äh, teatud asjad läbi ebakorrektselt. asi, et liikmesriikides selline asi aset leiab, on fakt ja tegemist ei ole mingi muda loopimisega nüüd me oleme jõudmas selle sessiooni lõpule, rohkem tõstetud käsi ma ei näe, ma ei näe, keegi tahaks veel sõna saada, nii et ma arvan, et oleks nüüd õige jõuda lõppmärkuste juurde. alustuseks soovin ise äh, öelda, et ma ei kavatse hakata vastama millelegi, ähm, mida me siin nüüd kuulsime. oleme kõik siit õppinud, on olnud äärmiselt huvitav ja rikastav äh, arvamuste vahetus. Ähm, ma arvan, et see on valgustanud meid kõiki nende küsimuste koha pealt, äh, mida siin arutatud on. me oleme kõik teadmiseks võtnud kõik sõnavõtud äh, ja ma tõesti loodan, et kõik need materjalid äh, jõuavad meie ette ka siis, kui me oleme naasnud oma tavapärase poliitilise töö juurde riik-, rahvusparlamentides või siin Euroopa Parlamendis, et me saaksime äh, käe, käidelda kogu seda informatsiooni, neid hinnanguid, et äh, oma tööd siin valdkonnas tõhustada. aga lihtsalt kokkuvõtteks mõningad elemendid, mis korduvalt paljude liikmete poolt tõstatati, eriti just siin diskussiooni viimases osas, siin ütleksin ma järgnevat. esiteks ajafaktori olulisus. tegemist on olulise teemaga, jah, me oleme tähistanud seda, et lühikese ajaga on saavutatud päris suur progress, mõned institutsioonid, mis viisteist tagasi veel ei eksisteerinudki, näiteks nagu Frontex, kõigi märkimisväärse näitena on nüüd äh, olemas äh, ja ka jäävad ja sellest on ka suur vahe. siit on toodud näiteid ja on ka loomulik, äh, et kui Frontexi küsimust arutatakse, siis on kuulda Itaalia, Kreeka, Hispaania, Malta hääli ja neid kuuleb tihedamini kui näiteks Skandinaavia hääli see on loomulik, aga Frontex ei eksisteerinud kümme aastat tagasi, see loodi aastal kaks tuhat neli, alustas tegevust aastal kaks tuhat viis ja äh, sellest on nüüd kasu äh, ja näiteks Kanaari saartelt nii asja vaadates, nii nagu mina seda teen, on asjadest kasu. ja äh, enne äh, Äh, muudkui tõusis nende inimeste hulk, kes ebaseaduslikult üritas laevadel Euroopasse jõuda. nüüd selles osas on saavutatud äh, progressi, aga meil on piiratud aeg selle jaoks. Äh, meil on äh, viis aastat aega Lissaboniseerimiseks, meil on viis aastat aega, et uuendada Eurojust ja Europoli Frontexi mandaati ja me peaksime siiski äh, tegema rohkem ära selleks, et äh, sundida komisjoni tegutsema õigeaegselt ja saavutama korralikku progressi, et täita need olulised eesmärgid, mis on paika pandud äh, Lissaboni lepinguga. teiseks, kuna aeg muudkui kulub, siis peaksime kasutama kõige paremini ära need vahendid, mis meil hetkel kasutada on, ehk siis rõhutada solidaarsust, proportsionaalsust on täiesti vastuvõetamatu, et äh, meil on nii vähe solidaarsust. see on nii piiratud. Äh, me ei saa aidata selliseid liikmesriike, kes äh, on tõesti erakorraliste olukordade ees. Kreekat on siin korduvalt mainitud. ma arvan, et me peaksime sundima Euroopa institutsioone, eriti just nõukogu praegu, näitama üles solidaarsust, sest see on välja toodud äh, suure printsiibina, olulise printsiibina, et me peame koos haldama välispiiri ja see on nüüd äh, Euroopa protsessi üks olulisi sammas, olulisi sambaid, see on Euroopa Liidu ülesanne, see on nüüd niimoodi ka lepingutes kirjas ja viimane aeg on meil aru saada, et Lissaboni leping on jõus liikmesriigid eh, oma valitsuste eh, riigijuhtide kaudu muutsid nõukogu kaudu selle võimalikuks, nii et nad peaksid eh, käituma ka vastavalt omaenda kohustustele ja hakkama tegutsema nende ülesannete täitmisel. lõppmärkus, mis puudutab neid olulisi sõnavõtte, mis on tehtud selleks, et parandada eh, agentuuride tegevust sellisena, nagu nad praegu on. olen täheldanud mitmeid ettepanekuid, mis on väga praktilised ja tähendusrikkad. Eh, mõned sõnavõtud täna hommikul selle kohta, kuidas agentuurid saaksid oma tegevust parandada, aga peame siiski mõistma, et eh, meie oleme Euroopa Parlament, Rahvusparlament, meid on kaasatud ainult äh, järelevalvetegevusse, kontrolltegevusse selleks, et äh, läbipaistvus, vastutus äh, ning äh, legitimiseerimine Euroopa kodanike silmes on selline pidev ülesanne, mis samm-sammult meie ees on. me peame nii-öelda õppima sellist tüüpi koosolekuteks tulevikus. ja poliitiline järeldus siin sellest on, et kui me ei suuda selles ülesandes edu saavutada, siis äh, see väga selgelt meie ette kerkiv risk on populism, ksenofoobia, hirm, viha ja hirmupoliitika. Äh, tundmatu vastu nende ukse peale koputajate külaliste, välismaalaste, teiste, teistsuguste vastu ja üleilmastuvas maailmas ei saa see olla vastus. see ei ole mingi variant ülemaailmses maailmas. ja selline üleilmastunud maailm on nüüd realiteet. fakt. me peame sellega leppima ja me peame äh, palju paremini tegutsema, kui me ei taha näha, et Euroopa Parlament äh, satuks äh, ksenofoobiliste kõnede populismi areeniks äh, äh, ka rahvuspoliitika satub ohtu äh, populistlike lainete tõttu, rassistlike trendide tõttu, nii nagu mõned valimisprotsessid rahvuslikul tasandil viimastel aegadel on näidanud nüüd aga kasutan võimalust tänada kõiki siin oma koostöö, nende koostöö eest, tahte eest äh, edastada see informatsioon äh, äh, oma rahvusparlamentidele ja ka Euroopa Parlamendile ning annan lõppsõnaks sõna oma kolleegile Belgia senatist. En fait, euh, je pense que härra esimees, kõik, mis öeldi, on äärmiselt oluline ja on ülioluline jätkata selle tööga, mul oleks hea meel teid uuesti kohata, kuid äh, samas peab see töö jätkuma mujal homme ja ärge lükake seda asja kõrvale, ärge pange seda teiste prioriteetide virna äh, hulka, sellepärast et see teema on väga-väga oluline sõnavõtud täna olid selged eh, ja selgest motivatsioonist kantud. meid eh, hinnatakse selle järgi, mida me oleme teinud ja see, mis toimub meie piiridel, on peegeldus sellest, mis toimub meie liikmesriikides. suur tänu eh, selle eest eh, ja loodan, et eh, meieni jõuavad, et eh, libekomisjon Euroopa Parlamendist edastab meile väga häid ettepanekuid ja suur tänu, ütleb veel korra härra esimees, suur tänu tulemast ja head päeva!